ja see on pandud äh, neljateist neljakümne viieks. hääletame, hääletama hakkame aga seitseteist nelikümmend viis. nii et enne seda hääletamist ei toimu, seitseteist nelikümmend viis. et te saate oma fraktsiooni liikmetele öelda, et seitseteist nelikümmend viis on hääletamise aeg. kas me saame äh, päevakorra vastu võtta ilma muutusteta, jah, Äh, protokoll on vastu võetud, kui kellelgi ei ole vastuväiteid, ei. Äh, seda koosolekut kantakse ka internetis üle kõigepealt. viieteistkümnendal septembril saadeti kiri, äh, volinik Andorit küsiti äh, raamlepingu artikkel sada viiskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingu kohta äh, juuks äh, juukseoodussektoris äh, esialgne kokkulepe on olemas, aga seda ei ole ei allkirjastatud ega ratifitseeritud presidency. Uh, the next point is, I think it's at EPSCO. edasi nõukogu äh, võttis vastu ühise äh, lähenemine koord-, sotsiaalsüsteemide koordineerimise kohta, aga poliitiline äh, nõusolek äh, endiselt äh, puudub äh, globaliseerumisega kohandamise fondi kohta. Mm, edasi siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, on meie üksuse juht lahkub siis täna meie hulgas, kes on Paanus Konstantinopoulos, nii et on ka vastuvõtt kell kaheksateist kolmkümmend täna õhtul, aga tahaksin ähm, tänada teda väga tubli töö eest siin tööhõivekomisjonis, ma tean, et kui mina olen juhatanud seda koosolekut, siis on tema töö olnud täiesti hindamatu ja kõik see ülejäänud töö mida me teeme siin komisjonis, ka selles on ta osalenud suurepäraselt ja ta ei ole üritanud läbi suruda mitte omaenda poliitilisi eesmärke, vaid ta on alati olnud väga väärtuslik töötaja sekretäriaadile, tahaksin tänada, tõesti südamest tänada, sest et väga oluline on see, et meil on selline sekretäriaat, kus arvestatakse kõikide inimeste vaadetega ja kus ei üritata läbi suruda mõnede inimeste enda poliitilisi eesmärke, nii et suur aitäh teile, et olete olnud nii väärtuslik töötaja sekretäriaadis. mina ise lahkun siit jaanuari lõpus ja seega ma ilmselt ei igatse teie järele nii palju kui teised komisjoni liikmed, aga küllap siis teised tunnevad teist kindlasti puudust. proua Essaia. Uh, suur aitäh, lihtsalt äh, kas te ütlesite, et me alustame seitseteist nelikümmend viis hääletamisega, sellepärast et päevakorrale vastavalt on see kuusteist nelikümmend viis siin kirjas? nii et äh, ma protestin, et me ühe tunni võrra hääletamist edasi lükkame, sellepärast et meile on see päevakava välja jagatud ja äh, kuusteist nelikümmend viis selle järgi peaks hääletamine toimuma sellepärast ongi tegemist esialgse päevakavaga ja mitte lõpliku päevakorraga ja ma sellepärast küsisingi, kas te olete sellega nõus. kui on veel keegi, kes on sellele muutusele vastu, siis äh, kõigepealt tegeleme sellega. jah, mina olen selle vastu. Are the majority in favor of changing kas on enamik äh, hääletamise äh, aja muutuse poolt, et me, me hääletame kuusteist, kuusteist nelikümmend viis, seitseteist neljakümne viie asemel. niisiis, kuusteist nelikümmend viis on päevakavas kirjas ja teie lükkate selle edasi seitsmeteist neljakümne viie peale, jah täpselt nii ongi ja sellepärast äh, ma küsin, kas koordinaatorid on sellega nõus ja loomulikult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 ma leian, et me peaksime päevakorra projekti juurde jääma, sellepärast et meil kõigil on teised ülesanded, peame jooksma ühest komisjoni koosolekust teisele, nii et seetõttu on väga oluline, et me jääksime oma päevakorra juurde. ja seetõttu äh, ma ütleksin, et võiksime jääda äh, algse päevakorra juurde, aga kui enamik äh, on nõus selle edasilükkamisega, siis, siis oleme ka sellega nõus. härra Fergas, palun, kas teile sobib see muutus? proua esimees, kui ma vaatan seda päevakorda, siis mina näen, et me hääletame pärast seda, kui kõik raportid on läbi vaadatud, nii et loogiline on ju siis, et me hääletame siis, kui raportid on läbi vaadatud, ükskõik mis kell me ka ei lõpeta, sest et tegelikult ju need kellaajad on ju lihtsalt sellised äh, umbkaudsed. ma arvan, et see kellaaeg oli siin päevakorras selline, et või et te nüüd tahtsite seda muuta, sellepärast et äh, ilmselt läheb kauem aega raportite arutamiseks kui ette nähtud, nii et kui see nüüd niimoodi ei lähe, siis äh, võib ju ka hakata varem hääletama. Äh, tänan, proua Linn. mina olen praegu meie fraktsioonist ainukesena siin, kui ma tean, et kuusteist nelikümmend viis teised tulevad ja tean ka seda, et mitmel neist on ka teises komisjonis istungid pooleli nii et see on nii ja naa ma ei ole vastu aga ei saa ka olla poolt mina igatahes olen siin aitäh okay, thank you. Uh, suur tänu mina muidugi jääksin algse päevakorra juurde ise ka aga mulle teatati, et selle päevakorra pärast ja üht, ühtse koosoleku pärast äh, on väga raske hoida vanast päevakorrast kinni. nii et Äh, ma ütlen, et äh, pärast seda, kui päevakorrapunktidega oleme äh, jõudnud lõpule, võtame kohe hääletamise ja proovime siis seda teha nii kiiresti või nii aeglaselt, kui, kui me sinna jõuame. kas kõik on sellega nõus? palun teatage kõik oma fraktsiooni liikmetega, liikmetele, hoidke silm peale, kuidas me päevakorraga edasi läheme ja me võtame selle siis kohe pärast tänaseid päevakorrapunkte, kas kõik on nõus? jah right,. niisiis järgmine päevakorrapunkt on Euroopa kodanike aasta. Äh, meil on arvamuse koostaja äh, proua Figuredo ja see on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ettepanek Euroopa kodanike aasta äh, kaks tuhat kolmteist jaoks ja annan sõna mm, proua Figureidole ja siis äh, härra peadirektorile kes, keda asendab äh, proua Vuig. proua Figueredo, palun. suur tänu, proua esimees kui ma palusin lisada selle punkti päevakorda ja palusin ka meie komisjonil töötada välja selle teema kohta raport, siis minu eesmärk oli järgmine, nimelt töötajate, sisserändajate ja naiste õigused ning samuti puuetega inimeste õigused ei jääks tagaplaanile Euroopa kodanike aasta raames. tegemist peaks olema Euroopa kõikide kodanike aastaga. nii et äh, tahtsime siis seda, et ei piirdutaks vaid neutraalset laadi avaldustega selle kohta, mida endast Euroopa kodanike aasta kujutab, vaid et ka tegelikult üritataks tõsta inimeste teadlikkust kõikide Euroopa Liidu kodanike õiguste suhtes ja ähm, oluline on pöörata tähelepanu siin ka nendele kodanikele, kes ühel või teisel põhjusel on endiselt liikmesriikides diskrimineerimise ohvrid. meie komisjoni näol on tegemist komisjoniga, kes pöördub, pöörab erilist tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele, töötajate probleemidele, äh, tööhõivele ning ka ühiskonna kõige haavatavamatele gruppidele, nagu ma siis juba ütlesin, äh, sisserändajatele, naistele, pensionäridele. nii et tulenevalt siis äh, kõigest sellest äh, oleks vaja sellele teemale pöörata siin väga suurt tähelepanu. siin arvamuses äh, oleme soovinud käsitleda just selliseid aspekte, millest mujal vähe räägitakse. Euroopa kodanike aasta raames tuleb vältida selliste inimeste diskrimineerimist, kes elavad juba pikki aastaid väga teistsuguses olukorras teistest inimestest ja kellel on ka teistsugused õigused Euroopa kodanike aasta ei tohiks eristada Euroopa Liidus sündinud inimesi sisserändajatest. tegemist on siin aspektiga, mis komisjoni esialgses ettepanekus sees ei ole ja sellepärast tahtsin mina seda aspekti siin eriti rõhutada. nüüd, äh, mis puudutab minu enda projekti, Äh, ja muudatusettepanekuid, äh, mille ma olen siin välja toonud nii põhjenduspunktide kui artiklite osas, siis olen üritanud äh, ikka jääda oma põhieesmärgi juurde ma olen juba tutvustanud mõningaid muudatusettepanekuid osade artiklite ja põhjenduspunktide kohta ja pärast neid arutelusid tõstatusid kaks teemat, mis on seotud naiste õigustega. et see puutub nii naiste õigustesse kui ka võrdsesse kohtlemisse. ühesõnaga tahtsime siin äh, juhtida tähelepanu äh, naistevastasele diskrimineerimisele, mis töökohal on endiselt äh, üsna levinud, nii et me ei räägi mitte töötajate diskrimineerimisest laiemalt, vaid just nimelt naistöötajate diskrimineerimisest, see räägib, see puudutab nii Äh, naiste karjäärivõimalusi kui ka nende äh, töötasu. Äh, siin räägime ka naistevastasest või soolisest vägivallast ja samuti inimkaubandusest. Euroopa kodanike aasta jooksul tahaksime me, et pöörataks tähelepanu ka nendele teemadele, et räägitaks kõikide inimeste õigustest, naiste, meeste ja töötajate õigustest ning kõigi nende inimeste õigustest, kes elavad Euroopa Liidus. ja me ei tohiks piirduda vaid nende inimestega, kes Euroopa Liidus sündisid, vaid rääkima ka nendest, kes on tulnud siia hiljem ning kellel peaksid olema samasugused või kõik need sotsiaalsed õigused, mis on kirjas erinevate liikmesriikide seadusandluses kõik see on seotud ju ka inimeste vaba liikumise teemaga räägin ka äh, perekondade taasühinemise konventsioonist Euroopa kodanike aasta raames äh, peaks ka sellest teemast rääkima, sest et on liikmesriike, kes ei ole veel üle võtnud oma siseriiklikku õigusesse seda konventsiooni. iga kodaniku õigus on ju elada koos oma pereliikmetega kõik need ettepanekud lisaks siis äh, peaksid kindlasti pakkuma ka äh, informatsiooni erinevate Euroopa Liidus olemasolevate instrumentide kohta, näiteks äh, EURES, mis võimaldab siis levitada infot kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, sealhulgas ka puuetega inimestele, Äh, selle raames informeeritakse inimesi sellest, äh, millised on nende õigused äh, töötades teises liikmesriigis ja millised on nende koolitusvõimalused. ja kindlasti räägime ka igasugustest tegevustest, mis on suunatud diskrimineerimise vastu, ükskõik, kas see diskrimineerimine põhineb siis inimese päritolul või mõnel teisel põhjusel või mis siis ka takistab inimestel vabalt liikuda või töötada mõnes teises liikmesriigis. nii et tulenevalt nendest argumentidest ja mõtetest olen teinud ka oma muudatusettepanekud. ma arvan endiselt, et naiste õiguste osas peaksime esitama rea Äh, lisamuudatusettepanekuid ja sama kehtib ka puuetega inimeste kohta, nii et ootan huviga teie dokumente, aitäh uh,! uh suur aitäh! annan ähm, kommunikatsiooni peadirektoraadi esindajale sõna. suur tänu! tutvustan ennast lühidalt. ma olen, minu nimi on madam proua Digis ja äh, ma tegelen kodanikuõigustega äh, kommunikatsiooni peadirektoraadis, loodetavasti saite sellest aru. kõigepealt tahaksin ma tänada teid võimaluse eest äh, siin ette kanda komisjoni ettepaneku Euroopa Liidu kodanike aasta kohta ja ma alustan sellega, et Euroopa kodanike aasta on vajalik ja see on ülioluline algatus. seda just äh, hetkel, kui me näeme majandus- ja finantskriisi, oluline on tagada, et Euroopa Liidu kodanikud teavad, millised on nende õigused ja millised on need hüved, mida nad kodanikena, äh, mis neil olemas on, ja väga oluline on see ka, et nad tunneksid ennast ühe osana Euroopa Liidu projektist äh, kaks tuhat kolmteist Euroopa kodanike aasta kommunikatsioonitegevused on olulised ka sellepärast, et valmistada kodanikke ette kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa valimisteks. ja see on tegelikult jätkualgatus parlamendi resolutsiooniga viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme, kus kutsutakse komisjoni üle kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat kuulutama Euroopa kodanike aastaks eesmärk sellel ettepanekul oli arutada rohkem Euroopa kodanikuks olemise üle ning äh, samuti teavitada Euroopa kodanikke nende õigustest, eriti mis puudutavad äh, Lissaboni lepinguga ellu kutsutud muutusi tänane majanduskriis on kõige suurem väljakutse, mis Euroopa Liidu ees kunagi on seisnud ja tegemist on ka usalduskriisiga, nii nagu komisjoni president äh, Äh, ütles, kui ta rääkis olukorrast äh, liidus kahekümne kaheksandal septembril äh, kaks tuhat üksteist Euroopa Parlamendi ees. kriisi ajal on oluline tugevdada Euroopa Liidu kodanike positsiooni, see on olulisem kui kunagi varem. ja oluline on see, et Euroopa kodanikud toetaksid Euroopa Liidu tasandil vastu võetud reforme ning et nad osaleksid ka Euroopa projektis tervikuna mida Euroopa Liit tähendab tavakodanikule? selleks, et sellele küsimusele vastata, eh, inimesed seovad tavapäraselt eh, kodanikuks olemist eh, vabadusega liikuda, töötada, õppida teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. ja see on üks ja kõige olulisem hüve, mida kodanikud Euroopa Liidu kodakondsusest näevad samuti arvavad Euroopa Liidu kodanikud, et äh, liikumisvabadus on põhivabadus, äh, mis seostub Euroopa kodakondsusega. kasutame seda positiivset äh, ühenduslüli selleks, et kodanike usaldust taasäratada Euroopa Liidu vastu. me saame kodanikele näidata läbi praktiliste kogemuste ammutamise, mis tähendab olla Euroopa Liidu kodanik Euroopa kodanike aasta saab olema suurepärane võimalus näitamaks kodanikele, et nad on poliitilise äh, päevakorra äh, tipus ja olulised ning näidata ka, mida Euroopa kodanikuks olemine tähendab nii valimisõiguse kui ka valimistel kandideerimise suhtes. kaks tuhat kolmteist on valitud ähm, sihipäraselt, nagu ma ütlesin, siis äh, Euroopa kodanike aasta toimub äh, üks aasta enne Euroopa äh, Parlamendi valimisi, Euroopa valimisi kaks tuhat neliteist ja seetõttu on väga oluline ka mobiliseerida valijaskonda samuti tähistame me kahe tuhande, kahekümnendat äh, Euroopa kodanikuks olemise aastapäeva, mis Maastrichti lepinguga ellu viidi tegemist on väga loogilise ja vajaliku sammuga selleks, et kodanikud teaksid, millised õigused neil on seotud, äh, seotult vaba liikumisega ning nad teaksid, kuidas kõige paremini neist hüvedest osa saada. see ongi Euroopa kodanike aasta öö, äh, olulisim sisu Äh, vabadus liikuda ja elada teistes riikides saab reaalsuseks siis, kui inimesed piiriüleselt äh, õpivad teistes liikmesriikides või leiavad töö äh, mõnes teises liikmesriigis me teame, et äh, selleks, et need praktiliselt ellu viidaks, need punktid, tähendab äh, kodanike teavitamist ning ka sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamist üle-euroopaliselt. Äh, üle-euroopaline tööjõuturg saab olema kaasav ning vaba diskrimineerimisest. ja kui me räägime kodanikest, siis me räägime kõikidest kodanikest. see tähendab, et selles sisalduvad ka töölised, naised, tudengid, tarbijad, kõik erinevad kodanike gruppid Euroopa Liidus. teavitamine kannab seda eesmärki, et kodanikud oskaksid oma õigusi kasutada, nad saavad Euroopa Liidus vabalt liikuda, teistesse riikidesse kolida ning nad tunnevad ennast rohkem Euroopa Liidu osana. samuti kõrgem teadlikkus viib selleni, et Euroopa majandus tugevneb kahe tuhande üheksanda aasta uuring viitab sellele, et tugev sõltuvus on vabas, vaba liikumise teadlikkuse ning tööjõu äh, mobiilsuse vahel ühisel turul. Äh, rohkem äh, vaba liikumist mõjutab positiivselt ka ühtset turgu, see viib tööhõive suurenemiseni ning kasvuni Euroopa kodanike aasta eesmärk on teavitamisest minna kaugemale. see on ka arutelude tekitaja hüvede üle, mida Euroopa kodanikud naudivad ning ka vaba liikumise hüvedest äh, ühiskonna jaoks, mis äh, omakorda tugevdab äh, üksteise mõistmist ning sidusust Euroopa Liidu kodanike vahel see rõhutab ka avatust, tolerantsust ja solidaarsust, meie põhiväärtusi, mis on olulised tänase natsionalismi ja populismi puhangute valguses. see toetab ka komisjoni algatatud protsessi mm, aru saada tõrgetest ning leida probleeme mm, elimineerimisele. nii et äh, Euroopa kodanike aasta juhatab, juhitakse mm, keskselt Äh, kommunikatsioonikampaaniaid, teavituskampaaniaid täpselt samamoodi, aga samas on palju ka äh, detsentraliseeritud äh, tegevusi, mida võiks ellu viia ning tahaksin veel lisada, et me töötame väga tihedalt koos ka mm, Euroopa puudega inimeste ning naiste õiguste lobiorganisatsiooniga. kõik partnerid peavad tõhusalt omavahel koostööd tegemast kampaania strateegilised partnerid on loomulikult kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja juunis toimuval kohtumisel äh, institutsioonide vahelise äh, teavitusrühma äh, kohtumisest on erinevaid institutsioone juba teavitatud. nagu ma ütlesin, siis me töötame nii oma esindustega väga tihedalt koos kui ka liikmesriikide valitsustega, ka komisjoni erinevad talitused kes on erinevate poliitikavaldkondade eest eh, vastutavad, mis puudutavad kodanikuõigusi ning peame eh, toetuma ka oma partneritele selleks, et eh, teavitust kampaaniat edasi kanda ning eriti peaks meie sõnum jõudma nendeni, kes esimest korda Euroopa valimistel osalevad. Te olete ettepanekutes näinud juba kõiki neid äh, tegevusi, ma arvan, et ma ei hakka neid ükshaaval ette kandma, aga äh, meie oluline mm, eesmärk on keskenduda teavitamisele ning selle läbi tugevdame me ka Europe Directi äh, ning teiste oluliste infovõrgustike ja andmebaaside ning teenuste tööst, nagu EURES näiteks. Need on võtmeelemendid meie jaoks. meil on palju sõnasoovijaid, ütleb juhataja, aitäh. aitäh, vabandust äh, katkestamast, aga tõepoolest, meil on ambitsioonikas äh, päevakord. suur tänu, et äh, tulite täna meid ei öeldud, et, et teie esindate komisjoni, aga teie ülevaade oli väga vajalik, aitäh ja nüüd äh, proua Hirš. suur aitäh. Äh, Marin Hankini, meie variraportori nimel tahaksin äh, teha mõningad märkused. ma tahaksin raportööri tänada selle arvamuse eest ja ma arvan, et raportöör on kokku võtnud olulised küsimused. ma olen nõus, et sisserännanute ning nende perekondade õiguste teavitamine on väga oluline, ma ei ole kindel, mida tähendab muudatusettepanek kuus mis räägib äh, nende sotsiaalsest staatusest ja selle äh, raskusest äh, ma olen nõus, et kodanikele tuleb anda nende õigustest teada ning tööhõive seadus samamoodi, muudatusettepanek number üheksa, aga ma ei piirduks selle, sellele. muudatusettepanek number kümme on väga sobiv, see viitab Eurese võrgustikule. oluline oleks kaasata siia ka aktiivne kodanikuks olemine ning laiendada artiklis neli, kus komisjon räägib kodanike organisatsioonide esindajatele või organisatsioonidega, mis aktiivselt kaitsevad kodanike õiguste, õigusi ja nii edasi, aitäh. suur aitäh, proua Redner, palun. Äh, äh, suur tänu tahaksin rääkida oma kolleegi nimel, kes täna siin olla ei saa. et mõningad märkused äh, raportöörile, kõigepealt tahaksin teda tänada. Need ettepanekud kõiges suunas ja ilmselt ei teki probleeme, kui töötame mm, konstruktiivse kompromissettepaneku suunas Euroopa kodanike aasta on väga oluline samm. ma arvan, et tööhõivekomisjoni liikmetena peame me tagama, et kõik Euroopa kodanikud ja eriti just Euroopa töötajad teavad, millised on nende õigused diskrimineerimise kaotamine, töötajate võrdne kohtlemine Euroopas, Äh, rõhutada tuleks samuti, et need inimesed, äh, kelle kvalifikatsioon on madalam ning kes seetõttu äh, peavad rohkem vaeva nägema, et aru, aru saada, kuidas Euroopa töötab, nende õigusi peaks iseäranis hoolega kaitsma. Nende ettepanekutega oleme aga rahul ja oleme kindlad, et see raport läheb õiges suunas olles ära kuulanud komisjoni esindaja, tahaksin ma teha mõningad äh, isiklikumad ähm, laadi märkused. kuna me räägime diskrimineerimise äh, vastaste mm, põhimõtetest, kui me räägime siin äh, vabadusest teistes liikmesriikides õppida, reisida, liikumisvabadusest ja nii edasi, siis silmas tuleb pidada, et kodanikud tihti kardavad kardavad seda, et nad on sunnitud eduka, et karjääris edukas olla, minna õppima ja tööle välisriikidesse. Nad kardavad, et kui nad ei ole selleks valmis, siis nad ei ole nii edukad. ja nüüd proua Figureedo, palun. Eh, muito rapidamente, senhora presidente, agradeço as informações. teeksin väga lühidalt, proua esimees, tahaksin tänada komisjoni meile antud info eest. tahaksin aga rõhutada seda, et meil kindlasti ei piisa sellest, et äh, on lihtsalt Euroopa kodanike aasta, selleks, et äh, siis nüüd kodanikud mobiliseeruks ja hääletaks selleks, et kaitsta Euroopa ideed. kodanikud peavad ikkagi tajuma, et Euroopa kui selline äh, seisab ka nende huvide eest ja just seepärast ongi nii oluline, et äh, kaitstaks nende õigusi ja et nendest ka tegelikkuses kinni peetaks. Need äh, ettepanekud, millega on tulnud välja mina ja mida siin saalis ka täna kuulda oli, nende eesmärgiks äh, on Euroopa kodanike aasta muuta millekski konkreetsemaks ja seda selleks, et ei piirdutaks vaid äh, üleüldiste avaldustega. me räägime ju ikkagi kodanike õiguste austamisest laiemalt ja samas tuleb pöörata tähelepanu ikkagi ka väga paljudele sektoritele, kus on veel väga palju probleeme. olgu need siis äh, probleemid töökohal või näiteks probleemid ligipääsuga avalikele teenustele või etnilis, etniline diskrimineerimine või sooline diskrimineerimine. me oleme näinud, et erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides sellised negatiivsed tendentsid kestavad ikka edasi nii et selleks, et tegemist oleks äh, võim-, et inimesed saaksid olla tõesti Euroopa kodanikud, peaks äh, kõikidest nendest õigustest laiemalt rääkima ja mitte piirduma vaid hääletusõigusega. nii et jätkame siis oma tööd, tahaksin tänada kõiki ettepanekute eest, mis te olete juba teinud või mille teete tulevikus ja äh, ma loodan, et meil on võimalik see dokument ka heaks kiita. suur tänu! viieteistkümnendaks detsembriks kell keskpäevaks tuleb esitada muudatusettepanekud, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril arutame neid komisjonis, kompromissmuudatusettepanekud kahekümne üheksandaks veebruariks, heakskiit esimesel märtsil meie komisjonis, kodanike, kodanikuvabaduste komisjonis täiskogule läheb see siis aprillis. proua Rapti on kutsunud siia külalised Kreekast, nii et tere tulemast kõigile. Um, ja nüüd, mis puudutab järgmist päevakorrapunkti, siis äh, härra Terden on väga rahul sellega, kui me arutame tema küsimust pärast järgmist päevakorrapunkti, mis puudutab siis äh, komisjonipoolset ettekannet, nii et suur aitäh, et äh, härra Terden on nõus päevakorra muutmisega. komisjonil palun siia tulla. Right, and can I just say welcome very much to tahaksin äh, tervitada siin inimesi, kes räägivad igasest majanduskasvu analüüsist, kõigepealt siis komisjonipoolne ettekanne ja siis arutelu ja siis pärast seda tuleb arutlusele härra Terdeni päevakorrapunkt, nii et kui te olete ennast sisse seadnud, siis teil ongi kohe sõna, härra Richel, palun. suur aitäh, Äh, proua esimees, tere kõigile, teen lühikese sissejuhatuse siis iga-aastase majanduskasvu analüüsi. volinik Andoril oli juba võimalus lühidalt rääkida sellest äh, üldjoontes. komisjon on äh, tuli välja kahekümne kolmandal novembril iga-aastase majanduskasvu analüüsiga. see koosneb siis erinevatest dokumentidest, kõigepealt selline kõikehõlmav teatis, kus on neli äh, alaosa, kõigepealt Euroopa kaks tuhat kakskümmend, siis makromajanduslik raport, tööhõive äh, raport ja äh, neljandaks majanduskasvu soodustavad maksupoliitikad liikmesriikides ning parem maksualane koordineerimine Euroopa Liidu tasemel. nii et mina keskenduksin äh, peamiselt äh, sellele kõikehõlmavale teatisele ja siis töövõiküsimusi puudutavale lisale. nüüd selline katuseorganisatsioon ja selle, see ja usaldusväärsus. esiteks siis peaksime jätkama eelarvealase konsolideerimisega, säilitama äh, investeerimise taseme sellistes sektorites, mis on olulised majanduskasvule, reformima maksusüsteeme selleks, et soodustada majanduskasvu ja tööhõivet teine punkt, äh, taastada majanduse normaalne vorm nii-öelda, mis tähendab jätkata pangandussektori reformimist. kolmandaks struktuurireformid, eriti just teenuste valdkonnas, võrguteenustes ning digitaalmajanduse osas. neljandaks, võidelda tööpuuduse vastu ning leevendada kriisi sotsiaalseid mõjusid, eemaldades igasugused äh, jäikused äh, nii-öelda äh, tööhõiveturult ja e eemaldada kõik sellised äh, elemendid, mis süvendavad vaesust ning muudavad tööpuuduse kestvaks ning viiendaks siis avaliku halduse reform iga-aastane majanduskasvu analüüs avaldati olukorras, kus meil on siin väga suured probleemid ülemaailmselt ja ka Euroopa Liidus, peamiselt siis majandus- ja sotsiaalvaldkondades. praegune kontekst on äh, väga keeruline. Ähm, meil on vaja eelarve konsolideerimist ja see piirab oluliselt liikmesriikide võimalust äh, tulla välja uute äh, stimuleerivate majanduspakettidega ning kindlasti on kahjustunud ka usaldusväärsus majanduses, üleüldiselt äh, ei investeerita nii palju ning seega ei suudeta luua ka kuigi palju töökohti. Äh, tööpuudus on liikmesriikides äh, harukordselt kõrgel tasemel, on järjest enam inimesi, kellel on oht sattuda vaesusesse ja see kindlasti nõuab väga otsustavat tegutsemist nii Euroopa Liidult kui ka liikmesriikidest. majanduskriisi pigenemine võib mõjutada negatiivselt tööturgu hetkel rohkem kui nelikümmend protsenti tööpuudusest Euroopa Liidus on juba pikaajaline tööpuudus. tööpuuduse ning majanduskasvu vähese aktiivsuse all kannatavad need, kellel on vähe oskusi, tuleb keskenduda sellele, et inimestel ikkagi säilib seos tööturuga aruanne või analüüs keskendub tööpuuduse probleemi lahendamisele ning majanduskriisi tagajärgedega toimetulemisele ning seda äh, vastusena äh, ka kriitilistele nootidele, mis olid suunatud kahe tuhande kümnenda aasta majanduskasvu analüüsile. töökohtade loomine ning tööpuuduse vähendamine on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, tuumaks tuleks kindlasti pöörata erilist tähelepanu noorte inimeste olukorrale, viimase kolme aasta jooksul on tööpuudus noorte hulgas kasvanud viieteistkümnelt kolmekümne ühele protsendile, on üks koma viis miljonit noort töötut Euroopa Liidus, kes on siis viisteist kuni kakskümmend neli aastat vanad ning neil on samuti praegu suurem vajadus ka koolituse järele, neid on siis hetkel seitse koma viis miljonit, nii et ei tohiks lubada seda, et majanduskriisist tulenevalt äh, läheb terve põlvkond eurooplasi nii-öelda kaduma nii et tuleb luua uusi töökohti, aga seda ei saa teha ilma struktuursete reformideta, mis on vajalikud selleks, et tagada meie konkurentsivõimelisus ka tulevikus. ning see tähendab seda, et me vaatame kaugemale meie äh, lühiajalistest eesmärkidest, et me äh, kaaluksime meie pikaajalisi väljakutseid, nii et meil on, meil on vaja nii lühiajalisi kui pikaajalisi äh, lahendusi. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööhõive raportis on määratud kindlaks peamised reformid liikmesriikides, esiteks luua ähm, äh, noortele suunatud tööhõive raamistik, mis äh, määraks kindlaks kõige äh, vajalikumad tegevused, erilist tähelepanu tuleks, tuleks pöörata noortele inimestele, kes kannatavad väga majanduskriisi all. tuleks luua selliseid algatusi, mis ühelt poolt tagaksid inimestele õppimisvõimaluse ja teiselt poolt töö, nii et äh, koolitus töökohal näiteks. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, raportis pööratakse just tähelepanu äh, noortele inimestele. on ka tuldud välja konkreetsete et-, algatustega, mis on suunatud noortele inimestele, mis toetavad liikmesriikide jõupingutusi ühtlasi üritame soodustada äh, ettevõtete loomist läbi äh, FIE-de loomise ning keskendudes ka sotsiaalsetele ettevõtetele Äh, samuti tuleb võidelda ebaseadusliku töö vastu, see on samuti üks elemente, mis võimaldab soodustada ettevõtete loomist. komisjon oma ettepanekutega üritab edendada sotsiaalset ettevõtlust, äh, samuti suurendada ähm, suutlikkust, äh, võrgustike loomist, kasutada nii erasektori kui avaliku sektori vahendeid ning kaasata samal ajal ka sotsiaalse kaasatuse meetmeid meil on ka uus Euroopa Liidu mikrorahastamise vahend, see pakub laene mikroettevõtetele, kellel ei ole muidu ligipääsu laenudele. sellisel ajajärgul, kui meil on vaja uusi töökohti rohkem kui kunagi varem, siis kindlasti äh, tuleks soodustada selliseid meetmeid, mis ei mõjutaks riigieelarvet, kuid ometigi võimaldaks luua töökohti on vaja tõhusaid meetmeid ka selleks, et töötajad, töötud tuua tööturule tagasi. praeguses eelarve kontekstis on väga oluline tõhustada tööturuteenuseid, aktiivsed tööturuteenused peaksid olema ka kulutõhusamad ning paremini öö, sihipärastatud, sihipärastatud. ja peaksid pöördame, pöörame erilist tähelepanu ka pikaajalistele töötutele. sotsiaalkaitsesüsteemid võiksid öö, endiselt olla nii automaatsed stabilisaatorid, need peavad olema tõhusaks puhvriks sotsiaalse tõrjutuse vastu ja sellest tulenevalt on meil vaja veel eriliselt palju eelarve konsolideerimist, tuleb kaitsta konkreetseid ühiskonna eh, liikmete kategooriaid majanduskasvu tagajärgede eest ning samuti eh, kärbepoliitika eest varsti tuleme välja ka valge raamatuga pensionide teemal, kus me toome välja siis, milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia jätkusuutliku, jätkusuutliku pensioni osas. ilmselt äh, avalikustame selle siis äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimeste kuude jooksul äh, meie majandus peab olema järjest enam teadmistepõhine, meie majanduskasv tulevikus põhineb meie töötajate oskustel, just nimelt sellepärast on koolituse haridussüsteemide kaasajastamine meie peamiseks absoluutseks prioriteediks praeguse kärpepoliitika ajastul. selleks, et see kõik ka realiseeruks, peavad liikmesriigid olema oma ülesannete kõrgusel, kui me räägime struktuurireformide läbiviimisest liikmesriikides, samuti öö, äh, tagades Eurotsooni äh, parem integratsioon. Uus, uus majandusvalitsemisstrateegia, mis jõustub ka ühel ajal Euroopa teise poolaastaga, peaks vältima tulevikus ähm, majanduse äh, tasakaalustamatust. Euroopa Komisjon äh, tahab pakkuda konkreetseid noortele suunatud algatusi, komisjon tuleb välja tööhõivepaketiga järgmisel aastal, mis räägib sellest, kuidas reformida meie tööturgu ning kuidas soodustada töökohtade loomist. et selle raames luuakse siis tööhõivega tegelev nii-öelda katuseorganisatsioon, tule, tuleme välja ka teatisega paindliku turvalisuse osas ning EURES-e alase õigusloomelise ettepanekuga. liikmesriigid peaksid kasutama rohkem ka Euroopa Sotsiaalfondi, see on absoluutselt vajalik ning meie jaoks prioriteetne valdkond. ressursse on ja neid tuleks kasutada selleks, et keskenduda just prioriteetsetele valdkondadele. komisjon teeb kindlasti koostööd ka nõukogu ja parlamendiga selleks, et rakendada ellu ka Euroopa poolaastat ning saata välja selged sõnumid liikmesriikidele. Te olete tulnud välja ettepanekuga eh, selleks, et eh, tugevdada dialoogi Euroopa Parlamendiga Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elu rakendamises. komisjon tervitab neid algatusi ning ootab huviga eh, ka koostöövõimalusi teiega selles valdkonnas. oleme alati ähm, üritanud tihendada dialoogi Euroopa Parlamendiga ja siiamaani on see töö olnud viljakas ma äh, jagan teie muresid äh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide osas, Euroopa Komisjon äh, teab, et siiamaani on nende eesmärkide saavutamise osas edasiminek olnud pettumust valmistav ja just nimelt sellepärast kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüs nõuabki struktuurireforme, meil on vaja Ähm, Euroopa Liit juhtida tagasi jätkusuutliku majanduskasvu teele, äh, tänu millele luuakse ka töökohti. tuleks kaasata võtmetähtsusega sidusrühmi rohkem riiklike äh, reformikavade ellurakendamisel, tuleks nendega pidevalt konsulteerida. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamise osas vähene edu sõltub just nimelt sellest, et ei ole kaasatud äh, sotsiaalpartnerite sidusrühmi piisavalt. Nende kaasamisest sõltub ka strateegia edukus. ühtlasi tuleb Euroopa poolaasta ajagraafik läbi vaadata, äh, esimese poolaasta osal olid need tähtajad üsna lühikesed ja ei olnud võimalik äh, tulla välja spetsiifiliselt eri riikidele suunatud soovitustega ja seda muret jagavad nii liikmesriigid kui ka komisjon ja see on üks kahest põhjusest, miks on otsustatud äh, avaldada iga-aastane majanduskasvu analüüs juba äh, novembrikuus siis äh, sel aastal ja teiseks siis põhjuseks on lihtsalt see, et meie majandus on hetkel väga kehvas seisus. meil on nüüd iga-aastane, iga-aastane majanduskasvu analüüs olemas ja selle lisad ka, edasi toimuvad kahepoolsed arutelud äh, liikmesriikidega ja seda kõike selleks, et valmistada ette äh, Euroopa Ülemkogu äh, märtsikuist istungit, kui siis antakse kätte juhtnöörid Euroopa poolaasta osas. teeme koostööd ka Taani eesistujaga selleks et parandada koostööd kõikide sidusrühmadega ka Euroopa poolaasta osas. Um... suur aitäh ja proua Cornelissen, äh, palun. suur aitäh. ja aitäh selle sissejuhatuse eest. ning tuleb ütelda, et ka mina ootan suure huviga võimalust äh, osaleda selle raporti koostamisel, mis äh, loodetavasti äh, läheb hääletusele veebruaris, nii et äh, see oleks vastu võetud õigeaegselt kevadiseks ülemkoguks. tegemist on väga tiheda ajakavaga. töödokumenti ei ole, see tähendab seda, et lõplik versioon ei ole ka veel koostatud dokumendist ja seda seetõttu, et ma olen üritanud äh, kaasata siia niivõrd palju arvamusi kui võimalik, äh, vältimaks väga pikale venivat äh, muudatusettepanekute esitamise menetlust, seda seetõttu, et aega on vähe. see on ainult inglise keeles ka. vabandan selle pärast, aga kui probleeme tekib, siis kindlasti on võimalik leida ka mingisugune lahendus eelmisel nädalal äh, hääletatud raport puudutas peaasjalikult poole aasta kulgemist ja seda, et sotsiaalsete partnerite, kodanikuühiskonna, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendide osalus ei ole piisav. me üritame mitte liigselt korrata seda, mida Peresi raportis juba äh, öeldud on, nii et me ei tahaks hakata neid asju üle kordama aga põhimõtteliselt äh, on tegemist siin jätkutööga äh, ja sellega, et äh, Euroopa Parlamendil peab olema oma mõju ka võtmeprioriteetidele, mis puudutavad iga-aastast kasvuraportit sellel kõigel äh, nii äh, aruandel kui ka Euroopa poolaastal ei ole oma kohta praegu aluslepingus äh, tegelikult, aga see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema mingisugust mõju. aluslepingus seda ei öelda, nii et ma arvan, et me peaksime lähtuma sellest, et me eeldame, et meil on õigus mõjutada ning meil on õigus osaleda töös koos äh, komisjoniga ning meil on õigus siis koos komisjoniga äh, mõjutada ka nõukogu, nii et seal jõutaks demokraatliku otsuseni. see on ka põhjuseks, miks me peame täiskogul veebruaris hääletama, nii et äh, hääletus oleks aset leidnud kevadiseks ülemkoguks. minu meelest ei peaks me erinevaid poliitilisi vaateid üritama kõrvale jätta siin parlamendis, vaid me peaksime üritama nende alusel välja töötada peamised äh, soovitused nõukogule. seetõttu ma üritan ka üles näidata võimalikult suurt kompromissi, äh, kompromissidele suunatust, nii et me üritame siis äh, kõikide arvamused kaastada. nagu te töödokumendist näete, siis siin alguses me räägime sellest, et olukord praegu valmistab meile muret, me räägime ka täpsemalt, mis siis meile muret valmistab seejärel. on meil kuus võtmetähtsusega soovitust. ma tahaksin, et me nende kuue juurde ka jääksime ka pärast muudatuste tegemist. ma tean, et, et on suur toetus veel ka muudele soovitustele lisaks neile, mis mina olen äh, välja pakkunud aga jah, kui see nii on, siis äh, me asendame minu omad, aga me peaksime ikkagi prioriteetide juurde jääma. lisaks sellele esimene soovitus puudutab äh, kooskõlastatust, coherence ning äh, kaks tuhat kakskümmend prioriteedid ju puudutavad kümmet aastat, ning on väga üllatav, kuivõrd äh, vähe tegelikult äh, neid prioriteete mainitakse iga-aastases äh, kasvuülevaates. fiskaalkonsolidatsioon ning äh, konkurentsivõime tõstmine tunduvad olevat kuidagi olulisemad kui Euroopa majanduse suunamine jätkusuutlikule ning sotsiaalsele rajale. nii et me peaksime vaatama, kuidas on võimalik Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke siiski ellu viia. praktikas tundub olevat samuti puudu kooskõlastatusest majandusalaste ning sotsiaalsete soovituste vahel ning majandusele tundub, pööratakse palju suuremat tähelepanu kui sotsiaalaspektidele äh, samas äh, majandusküsimusi peaks ju vaatlema siiski lähtudes äh, sotsiaalsetest eesmärkidest. Äh, teiseks ambitsioon, praegune, praegused kavad ning eesmärgid vaesuse vähendamise, tööhõive ning muu osas ma arvan, et need on miski, mille juurde tuleb jääda, aga äh, siin ma räägin eelkõige just liikmesriikide ambitsioonide vähesusest ja ülemkogul tuleks püstitada kõrgemad eesmärgid, aga veelgi hullem on see, et komisjon tegelikult ei ole siiani suutnud äh, ka midagi omalt poolt teha, et ambitsioonide puudust äh, vähendada kolmandaks, äh, töökohtade loomine, kõik on nõus sellega, et äh, riigivõlakriisi lahendamine on mm, absoluutne prioriteet, aga kuidas me saame äh, tagada sotsiaalse ja majandusliku taastumise, kui liikmesriikidel kui ainult need liikmesriigid, kellel ei ole üleliigset defitsiiti, saavad investeerida sellesse valdkonda. kahekümne kolmel, kahekümne seitsmest on üleliia minema äh, Äh, defitsiit, ainult Soome, Eesti ja Luksemburg võiksid sellisel juhul nendesse valdkondadesse investeerida, aga meil on vaja ikkagi, et äh, palju enam liikmesriike siia investeeriks. neljandaks, äh, töö kvaliteet, töökohtade atraktiivseks muutmine. tihtilugu tähendab seda ka, et tegelikult vähendatakse äh, eeliseid meie jaoks, aga töö atraktiivseks muutmine tähendab ikkagi kõrgema kvaliteediga, kvaliteediga töökohti, see tähendab seda, et on sotsiaalsetest õigustest kinni peetud, tagatakse lastehoid ja nii edasi, nii et see on miski, mis tuleb arvesse tulema. vaesus ning sotsiaalne tõrjutus, ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et igas-aastas aruandes on eraldi äh, äh, peatükk ka selle kohta ja teeksin ettepaneku, et nõukogu võiks ka seda meie soovitust siin toetada. kuid lisaks sellele peaks nõukogu ka mõistma, et nüüd, äh, kui, äh, kui äh, finantskriisi tagajärjed hakkavad selgelt mõjutama meie elu, tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka vaesuse vähendamise eesmärkidele. kuuendaks, demokraatlik legitiimsus äh, ja see on Peresi raportist üks kõige olulisemaid aspekte ja ma usun, et see on piisavalt oluline, et seda ka siin veel meenutada. Äh, poolaasta ning äh, kasvuaruanne saavad tegelikult legitiimsust omada ainult juhul, kui nii parlament kui kodanikuühiskond on sellesse protsessi kaasatud siin dokumendis on ruumi ka muude prioriteetide jaoks, me kaasame kõik, mis on oluline, aga üritame siiski jääda nende võtmesoovituste juurde. nii et kõike, kes komisjonist soovivad kas täna või siis kunagi ka hiljem selle nädala jooksul reageerida, eh, palun väga, neljapäev on viimane päev. palun enne siis andke teada mulle, mis te sellest arvate ja eriti huvitab see mind seoses äh, võtmesoovitustega. Äh, kaks väikest asja veel, äh, sugude mm, vaheline süvalaiendamine, seda arutatakse rohkem just naiste õiguste komisjonis päris üllatav, et mina sellel siin nii pikalt ei peatu, aga tuleb ütelda, et naiste õiguste komisjonis on neid küsimusi väga põhjalikult arutatud, praegune töödokument on juba päris pikk, väga palju tuleb siit välja jätta, aga muidugi seda saab veel hiljem muuta. nii palju siis minu poolt ja ootan teie reageeringuid. suur aitäh! Laurent Chartier ning äh, härra äh, Sõrkas pärast. jah, aitäh, lugupeetud äh, esinaine Äh, ja tõesti tuleb ütelda, et need ettekanded olid äärmiselt huvipakkuvad. esiteks tahaksin sõna võtta seoses tööpuudusega me näeme, et üha rohkem on äh, pikaajalisi töötuid, äh, see on seotud kriisi tagajärgedega ning see tähendab seda, et meil on vaja eristrateegiat äh, just pikaajaliste töötute probleemiga tegelemiseks. kergem on tagasi tööturule tuua neid töötuid, kes on ilma tööta olnud lühikest aega, need aga, kes on kõrvale jäänud pikemat aega Nende puhul on vaja eripoliitikat ning see puudutab iseäranis äh, tööle tagasipöördumist. väga tähtis on, et äh, side tööturuga jääks alles, see on eesmärk, mille poole me peame kõik pürgima liikmesriikide tasandil, sellepärast et kui liikmesriigid äh, ei eh, taga seda, et ka pikaajalistel töötutel oleks eh, olemas endiselt kontakt tööturuga, siis on meil väga keeruline võidelda seda liiki töötuse vastu. teine punkt, millele tahtsin juhtida teile tähelepanu, puudutab noorte küsimust ning nende raskusi tööd leida üha rohkem on noori, kes lõpetavad oma koolitee, mingit kvalifikatsiooni neil ei ole ja jällegi see küsimus on väga keerukas, sellepärast et me ei saa neid tööturule suunata eh, ilma mingi strateegiata, sellepärast et me teame, et tegelikult nad on eh, koolituse, koolide lihtsalt lõpetanud eh, Neil on aga vaja diplomi kvalifikatsiooni, seda kõike ei ole võimalik aga neile tagada, kui meil ei ole üksikisiku põhist lähenemist. seega, kui me tahame, et meid saadaks sinna edu, siis äh, on meil vaja väga oluline küsimus lahendada. kolmas raskus äh, ja seda te mainisite ise ka lühidalt, aga ma arvan, et äh, ka siin meil oleks vaja eripoliitikat, erilähenemist. ma räägin lühiajalisest vastusest, lahendusest kõikidele neile, kes kannatavad kriisi ning töötuse all ja pikaajalise lahenduse vahel. ja muidugi lahendus ei saa olla sama mõlemal puhul. me lähtume samast tahtest, aga meil on vaja erinevaid ristuvaid strateegiaid et sellele kaheharulisele väljakutsele vastata. me ei saa välja töötada vastuseid ainult pikaajaliseks perspektiiviks, ometigi kui oodatakse meilt ka lühikeses perspektiivis reageerimist. seega on meil vaja kahetasandilist lähenemist. neljandaks, väga lühidalt. Te mainisite seda ning proua Korneliis samuti äh, Te rääkisite sotsiaalpartnerite äh, kaasamisest ja ma tahaksin ütelda, et kindlasti tuleb mobiliseerida ka äh, erinevad äh, sektorid, jah, liikmesriigid peavad osalema, sotsiaalpartnerid ka, aga tegelikult on vaja ikkagi kaasata ka erinevad sektorid, ning äh, tagada ka see, et nad tunnustaksid erinevaid kvalifikatsioone, kõik äh, see on äärmiselt tähtis, kui me tahame, et meid saadaks edu iga-aastase kasvustrateegia täitmisel. ja lõpetuseks äh, muidugi äärmiselt suurt tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et naiste-meeste vaheline võrdõigus oleks samuti kaasatud meie strateegiasse ning siin on muidugi aluseks naistekomisjoni äh, töö uh,. Thank you, mis-. suur aitäh, härra Särkas. suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka komisjoni esindajale, ma kuulasin väga tähelepanelikult teie kahe teatise tutvustust ja tahaksin siin jätkata samamoodi nagu proua Kornelissen juba alustas. hiljuti läbi siis äh, proua Peresi raporti ning ka proua Kornelisseni algatusraporti oleme tegelikult väga hästi kokku võtnud selle, vähemasti selle, mida arvavad sotsiaaldemokraatlikud parlamendisaadikud, aga tegelikult on siin selline üleüldine äh, nõusolek meie kojas. tegemist on väga oluliste dokumentidega, mis kujutavad endast Euroopa Liidu tööhõive ning makromajanduspoliitika aluseid. ja seega pöörame me väga suurt tähelepanu nendele dokumentidele, sest et lõppkokkuvõttes ju see näitab, mida teie komisjonis praegusest olukorrast arvate. meil on kaks muret esiteks siis selline demokraatliku laadi mure. nimelt me räägime siin Euroopa ajaloo kõige olulisemast probleemist ja samas arutatakse seda kõike ilma rahvaesindajatega. järjest rohkem levib justkui arusaam Euroopa Liidus, et riike peavad juhtima äh, sellised tehnokraadid ja ei kaasata üldse Euroopa Parlamenti otsustesse. aga tegelikult ei kaasata nendesse otsustesse isegi mitte rahvusparlamente. ja tegemist on siin ka subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisega nii et ma sooviksin, et komisjon loeks väga tähelepanelikult proua Peresi raportit, seda ütles ka juba proua Korneliisen, siin on üks põhimõtteline küsimus, mille juurde jääb parlament äh, kindlaks lõpuni välja, me ei taha lihtsalt kuulda mingeid tühipaljaid sõnu, ähm, väites siis, et jah, me kaasame Euroopa Parlamendi sellesse töösse, me tahame, et meid tegelikult ka kaasataks, nii et, et arutatakse teemasid kuskil ministrite kabinettides, vaid ikkagi räägitakse sellest teemast ka riikide esind- või vabandust, rahvaesindajatega, Euroopa Parlamendi saadikutega Need dokumendid on järjest tehnokraatilisemad, vähemasti makromajanduslikust vaatenurgast, ja siin ei ole juttu üldse poliitilistest kohustustest, mis on kirjas aluslepingutes, mis on kirjas põhiõiguste hartas ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. räägitakse järjest vähem kodanike probleemidest, sotsiaalpoliitika on lihtsalt siin eh, makromajanduse või majanduspoliitika teenistuses. nii et eh, see, mis on aluslepingus kirjas, on pööratud täiesti pea peale. meie eesmärgiks ei ole mitte turumajandus, vaid sotsiaalne turumajandus, mis ähm, mille eesmärgiks peab olema korraga siis käsitleda nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid küsimusi. nii et äh, kes iganes ka seda dokumendi ei loeks, seda tohutut äh, sajaleheküljelist dokumenti, kus on siin igasuguseid uuringuid, näeb ju kohe, et siin on äh, sada lehekülge siis majanduspoliitika kohta ja kaks lehekülge sotsiaalpoliitika kohta. ja te ütlesite, et selleks on oma põhjused olemas, tegelikult seda ei, kõike ei muudeta mitte enne aastat kaks tuhat neliteist jah, te ütlesite, et äh, mõnedes riikides, näiteks minu enda kodumaal on rohkem kui nelikümmend protsenti noortest töötutest ja siin on lihtsalt selline kirjanduslik, kirjanduslikult need asjad kirja pandud. aga lõppkokkuvõttes peaksid ikkagi ju peaks ju Euroopa Liit ka ütlema, et mida nüüd liikmesriigid peale hak-, peaksid hakkama, jah, seda öeldakse nende küll majanduspoliitika osas, aga mida nad peaksid tegema töötuse osas või sotsiaalpoliitika osas, sellest ei räägi mitte keegi. siin on täiesti ära moonutatud Euroopa Liidu äh, loomus kui selline, me nõuame siin makromajanduslikku äh, tasakaalu, äh, arvates, et siis kõik muu läheb ka iseenesest korda, aga tegelikult käib see kõik ikkagi käsikäes nii et päris nii ikkagi ei ole, et päeval, kui nüüd võlg on tagasi makstud ja defitsiiti enam ei pole, ei ole, siis äh, elame justkui paradiisis. kolm aastat pärast kriisi algust me näeme, kuidas kriis kestab edasi ja aasta-aastalt äh, töötatakse välja ikka täpselt samasuguseid analüüse. ja veel lõpetuseks ja väga lühidalt, ma olen nõus proua Kornelissoni dokumendiga, kindlasti esitame ka muudatusettepanekuid, aga tegelikult need lihtsalt täiendavad seda, mida tema juba on öelnud, me tahame eh, tõelist, eh, tõelisi kohustusi, me tahame siin tõelisi kohustusi Euroopa kahe tuhande kahekümnenda strateegia osas ja samuti tööhõive eesmärkide osas ja vaesusevastases võitluses, me ei taha ainult mingisuguseid rohelisi raamatuid ja muid dokumente kahe tuhande kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aastas, aasta komisjoni tööprogrammis ei ole mitte ühtegi õigusloomelist ettepanekut tööhõive ja sotsiaalpoliitikas. nii et me ei räägi siin tegelikult isegi mittegi se-, mitte sellest, et me peame edasi liikuma, vaid sellest, et me ei tohiks tagurpidi minna. nii et äh, esimene küsimus on nüüd töölepingute küsimus minu kodumaal tahavad paremäärmuslased seda, et oleks vaid üksainus töölepingu tüüp, kus ei ole üldse mingisuguseid tagatisi öö, töötajatele. nii et teie ei saa tegelikult ette kirjutada ju seda liikmesriikidele, et millised peavad olema nende töölepingud, kuidas nad haldavad oma tööhõivepoliitikat, aga samal ajal te kirjutate siin ikkagi ju ette liikmesriikidele, et mingi se, seda, et äh, peab tegema nii või naa, lihtsalt sellepärast, et kuskil kabinetis äh, mõni analüütik seda nüüd väitis. nii et äh, jäägem ikkagi väga ettevaatlikuks, kui me räägime lähimuspõhimõtte alla käivatest teemadest ja samuti näiteks sotsiaalsest dialoogist sotsiaalse dialoogi käigus öeldakse äh, tihtipeale palju olulisemaid asju kui seda, mida meie siin räägime. nüüd äh, hetkel kõige suuremaks äh, probleemiks selles väga suure tööhõive probleemi sees on noored me ei saa siin niimoodi passiivselt lihtsalt pealt vaadata, nii et justkui nagu arst, kes vaatab, et jah, olete haige küll, aga mingisugust rohtu ma teile välja ei kirjuta on ju olemas meetmed, te võiksite äh, näiteks töötada välja direktiivi, mis äh, kohustaks äh, liikmesriike tagama töökoha noortele siis, kui nad on näiteks kolm kuud olnud töötud. Teil on võimalus tulla välja direktiiviga selleks, et kaitsta inimesi, kes on praktikal näiteks ettevõtetes, aga te ainult siin räägite ja räägite, mingisuguseid tegusid kuskilt näha ei ole jah, te, teie, kõik teie öeldu on väga sidus, väga järjepidev, aga ühel hetkel, härra Richel, tuleb ikkagi tegudeni jõuda. ja nende tegudeni jõudes peame me mõtlema kodanike peale ja mitte mingisugustele sotsiaalsetele kärbetele ja ideoloogiatele. Uh, proua Figureido, palun. Eh, Nós estamos num tema. suur tänu. me räägime siin väga tundlikust teemast ja ma ei tahaks üle korrata seda, mida minu kolleegid juba ütlesid, siiski tahaksin tuua välja kolme minu arvates põhimõttelist teemat. esiteks majanduslikud meetmed, mis on juba heaks kiidetud ja täpsemalt need meetmed sellistes riikides, kus on kriis olnud eriti äh, sügav, siis tegelikult need meetmed halvendavad inimeste sotsiaalseid tingimusi ja ma tahaksin, et komisjon pööraks erilist tähelepanu nendele sotsiaalsetele raskustele, siiamaani äh, ei ole komisjon neile tähelepanu pööranud. meil on siin äh, selline suuniste kogum, mis tegelikult jätavad kõrvale selle, et äh, vaesus on süvenenud, samuti sotsiaalne ebavõrdsus on süvenenud, diskrimineerimine suurenenud ja kõik see puudutab ju miljoneid inimesi. mõelgem kas naistele, pensionäridele, noortele, töötutele laiemalt, väga mitmetes meie liikmesriikides see puudutab nii liikmesriike, kes on saanud rahalist abi Äh, kui ka need, kes on ellu rakendanud kärpepoliitikat praktikas, aga tegelikult see kõik tähendab seda, et olukord muutub sotsiaalsest vaatenurgast järjest kehvemaks. just nimelt see ongi üks olulisemaid teemasid, milleks peaks praegu rääkima, aga siiamaani seda veel tehtud ei ole sest et kui seda oleks tehtud, siis oleks juba mõistetud, et ei ole võimalik nõuda ähm, stabiilsuse kasvupakti tähtaegadest kinnipidamist äh, Kreekalt, Portugalilt ja äh, teistelt. selline, sellised tähtajad ei ole endaga kaasa toonud mitte ainult sotsiaalset katastroofi, vaid ka majanduslikku katastroofi. inimesed äh, Äh, inimeste ostujõud on vähenenud, inimesed vaesuvad ja SKT järjest väheneb. eeldatakse, et Portugalis SKT kahaneb üle kolme protsendi ja võib juhtuda, et Kreekas on olukord veelgi hullem, sama võib ju äh, juhtuda ka Hispaanias, äh, Iirimaal või mujal nii et tegelikult me ei ole pakkunud mingisuguseid lahendusi töötuse probleemile, pigem vastupidi, see probleem süveneb ka edaspidi. see on kõik äh, seotud ka pensioniea tõstmisega mis on omakorda seotud ka noorte öö, töötusega, mis mõnedes liikmesriikides on äh, saa-, jõudnud juba neljakümne protsendini. kõik see on nii seepärast, et ei ole loodud mingisuguseid alternatiivseid variante, ei ole mõeldud läbi kõikide erinevate meetmete tagajärgedele ega mõeldud ka selle üle, et milliseid meetmeid tegelikult tarvis oleks. räägime siin ju ka avalik õigus, avalike teenuste sektori liberaliseerimisest need, kes on hetkel kõige raskemas olukorras, kes on kõige vaesemad, neil ei ole mingisugust ligipääsu ei sotsiaalkaitsele, ei tervishoiuteenustele. nii et lõppkokkuvõttes äh, tehakse sama, mida alati, nimelt äh, süvendatakse veelgi vaesust. kahe tuhande kahekümnenda aasta sotsiaalvaldkonnas äh, eesmärgid olid nii ehk naa juba nõrgemapoolsed, aga nüüd me kindlasti ei ole võimelised neid kehvapoolseidki eesmärke saavutama. meie siin komisjonis peaksime saatma selge sõnumi Euroopa Komisjonile, öeldes, et nii jätkata ei ole võimalik. meil on vaja siin olulisi muutusi ka ettepanekutes, millega komisjon välja on tulnud. nagu härra Therkas juba ka ütles, siis ka mina panin tähele, et siin dokumendis on vaid kaks lehekülge, kus räägitakse tööhõivest ja tegelikult see, mida siin öeldakse, seda, selle saaks kokku võtta ka ühe ainsa lausega, öeldes lihtsalt, et äh, tööpuudus äh, kasvab veelgi ja mingeid lahendusi äh, siin ei ole. aitäh. Um, yes. suur aitäh. enne kui annan sõna edasi, tahaksin vastata, ütelda, et väga oluline on äh, härra Sergas ja proua Kornelis, et Euroopa Parlamendi arvamusega ka arvestatakse. ja palun üritage lühidalt äh, teha, sest et meil on väga tihe päevakord. jah, te palusite, et ma läheks nii vähe üle minutilisest kõneajast kui võimalik. aga jah, suur aitäh äh, reageeringu eest ja suur aitäh äh, teie pühendumuse eest, äh, sellepärast et äh, Te võite olla kindlad, et terve komisjon, mitte ainult tööhõive peadirektoraat, toetab mõtet, mille kohaselt me peame tagama, et sotsiaalsed aspektid peavad samuti omama oma rolli ning olema tasakaalus ülejäänud aspektidega, muuhulgas majanduslikega. küsimus ei ole mitte ainult selles, mitu rida see dokumendis selle kohta on, vaid ma usun, et äh, tegelikult me sellest lähtume, kaasav majanduskasv on üks asi, aga samas meil on vaja ka arukat ning jätkusuutlikku majanduskasvu. ja ma usun, et arutelud äh, majanduses seda tähendavadki, ilma äh, jätkusuutliku majanduskasvuta ei ole ka kaasavat majanduskasvu võimalik tagada, nii et nii need asjad käivad. reformide kohta tegemist ei ole lihtsalt äh, paari bürokraadi äh, väljamõeldisega, vaid reformide üle otsustatakse ikkagi liikmesriikide parlamentides, ükskõik äh, kes ettepaneku teeb. praegu me räägime Euroopa poolaastast, aga mm, sellele lisaks on ju olemas ka liikmesriikide poolaastad ja ma arvan, et äh, see, mis meie strateegias välja pakume, tuleks kõigepealt läbi arutada eraldi liikmesriikidega, äh, liikmesriikide parlamendis ning äh, see viib siis eraldi individuaalsete eelarveteni. tegemist ei ole ainuüksi Brüsseli diktaadiga äh, Eh, millega liikmesriikide valitsused peavad nõustuma, ei, tegemist on inspiratsiooniga eh, liikmesriikidele, eh, nii et ka nemad saaksid osaleda. me tahame aidata niivõrd, kuivõrd võimalik ning peamiseks vahendiks praegu meie käsutuses on Euroopa Sotsiaalfond ja muidugi mõista ka Ühtekuuluvusfond, aga praegu selle teema osas just Sotsiaalfond. ja olgem realistlikud, selle fondi programmeerimine on ikkagi liikmesriikide kätes, see tegemist on äh, lähimuspõhimõttega, muidugi me äh, töötame nendega koos, aga äh, tegelikult ikkagi lähtutakse sellest, mida liikmesriigid on sotsiaalfondi osas tahtnud. me oleme pakkunud abi ka ümberprogrammeerimisel, kui vaja. leiame, et väga palju rohkem tähelepanu võiks pöörata sellele, kuidas praeguse programmeerimise vallas raha kasutatakse. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu jõudes ainult üks kolmandik Euroopa Sotsiaalfondi makse assigneeringutest on ära kasutatud liikmesriikide poolt, nii et järgneva ka aasta jaoks on meil veel äh, kaks kolmandikku neist olemas. liikmesriigid saaksid äh, neid kasutada ning seeläbi keskenduda äh, prioriteetidele, nagu näiteks pikaajaline töötus ning noored meie oleme valmis aitama, kui ümberprogrammeerimine on vajalik, siis meil ei ole mitte midagi ka selle vastu, hoopis vastupidi, me oleme valmis seda tegema. me tuleme välja ka noortealgatusega ning äh, siin on rõhk äh, liikmesriikidel, nemad peavad just ära kasutama äh, kõige paremini äh, olemasolevaid vahendeid Sotsiaalfondist. samuti tuleme välja tööhõive ettepanekuga, kus keskendutakse eelkõige äh, ka mm, küll üldisele töötuse vastu võitlemisele, kuid ka pikaajalisemale töötusele. nii et ootan huviga ka edasisi arutelusid ja suur aitäh teile! jah, suur aitäh, et tegite nii lühidalt ja ütleksin, et äh, kahekümnes detsember on muudatusettepanekute äh, tähtaeg ning eh, väga palju on juba ära öeldud, ainult inglise keeles saab see olema. ma tean, et osadel on see probleemiks, aga kui te vastu ei ole, siis teeks ettepaneku lihtsustatud menetlust eh, kasutada neljakümne esimene eh, artikkel on siis see, mida me kohaldaksime, proua Cornelisson oli juba sellega nõus, aga ma küsin, kas ka teised saavad nõustuda sellega, sellepärast tõesti meil on aega väga vähe. ja me peame olema valmis omadega kevadiseks ülemkoguks. seega, kui keegi selle vastu ei ole, sellisel juhul tuleksin nüüd eelmise raporti juurde tagasi ja tänaksin äh, härra Michelli ning äh, selle eest, et ta täna siin viibis ja nüüd läheme tagasi härra Terdeni raporti juurde, mis puudutab vaesust ning sotsiaalset kaasatust ja see võeti vastu viiendal oktoobril ning novembris täiskogul. palun, härra Terden. suur tänu proua esimees, aitäh, et te mulle sõna andsite ja te ühtlasi annate mulle ka võimaluse rääkida äh, paar minutit sellest teemast, ma ei räägi pikalt, ma tean, et päevakord on meil täna väga tihe, aga tahaksin siis rääkida iga äh, vaesuse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi esimesest iga-aastasest kohtumisest, mis leidis aset seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal oktoobril. komisjoni teatis on äh, olemas ju juhtalgatuse osas, mille eesmärgiks on vähendada nende vaes-, vaesuses elavate inimeste arvu kahekümne miljoni võrra, nii et sellel üritusel siis osalesid erinevad sidusrühmad, kes tegelevad vaesusevastase võitlusega, see oli selline esimene kohtumine ja arvestades siis seda, et Poola on meie eesistuja, siis leidis üritus aset Krakowis nii et äh, seitsmeteistkümnendal siis oktoobril algas see üritus peale, tegemist oli ju ka rahvusvahelise vaesuse võit, vaesusevastase võitluse päevaga. Äh, seal osalesid kolm inimest, proua Turunen, äh, härra Lambert ja mina ise kindlasti on see algatus väga hea, konventsioon ise arvates on, ise ennast, enesest on väga oluline selle platvormi instrument, sellel on mitu erinevat rolli, me mitte ei jaga ainult parimaid tavasid, mis oli ju tegelikult äh, selle esialgne eesmärk, vaid ühtlasi aitab see teostada ka järelevalvet erinevates liikmesriikides, see kindlasti võimaldab äh, ka edendada riikide poliitikat selles valdkonnas ning see võimaldab tuua kokku ka erinevate tasandite äh, haldajad ning ühendab ka vaesusevastase võitlusega tegelevaid organisatsioone. oma komisjoni tööde käigus oleme ju äh, või rõhutasime ju seda, et raportit arutatakse enne, kui see esimene kohtumine aset leiab ja nii see ka läks, oli väga äh, hea. Äh, tegelikult ju see raporti projekt kiidati kiideti heaks täiskogul umbes samasuguse enamusega nagu ka meie komisjonis. kuidas siis äh, läksid need kaks päeva, kõigepealt leidsid aset arutelud üldiselt äh, vaesuse vähendamise teemadel, ka komisjoni algatuste teemadel, äh, vaesuses elavate inimeste arvu vähendamise eesmärgi äh, valdkonnas ja leidsid aset ka töötoad kus rääkisime spetsiifilisematest teemadest, nagu näiteks vaesus ja äh, lapsed, vaesus ja noored, vaesus ja äh, eakamad inimesed. rääkisime ka kohustustest kohalikul, regionaalsel või liikmesriikide tasemel. Äh, mina olin sotsiaalse majanduse töötoa moderaator. teisel päeval siis käisime ka kohapeal ringi, rääkisime konkreetsetest algatustest ja kokkuvõtva sõnavõtu siis tegin mina ise ja ka volinik Andor. kokkuvõttes ütleksin, et ma rõõmustan selle üle, et meie raporti soovitused ja ettepanekud võeti vastu positiivse suhtumisega. Nendesse suhtusid positiivselt nii sellel üritusel osalenud inimesed, kuid julgeksin öelda, et ka volinik suhtus sellesse üsna positiivselt. tegelikult käis ta ju ka siin ja sellest me juba rääkisime. loomulikult alati ei võta komisjon endale selliseid kohustusi, nagu meile meeldiks ja äh, tihtipeale ei ole need ka päris äh, nii konkreetsed, nagu me eelistaksime. aga see algatus, mis tõi kokku rohkem kui nelisada osalejat, väga palju eriorganisatsioone, erinevaid äh, riike Äh, seal oli nii Euroopa Liidu liikmesriike kui ka äh, teisi Euroopa riike, kokku vist kolmkümmend kaheksa eri riiki, nii et ma arvan, et selline üritus tuleks kindlasti veel korraldada, see kahepäevane üritus jäi veidi lühikeseks, võib-olla järgmisel aastal oleks võimalik ka korraldada veidi pikem äh, kohtumine Äh, rõhutades just ka väga erinevate vaesus elavate inimeste osalemist, nii et selle aasta kogemusi saab kasutada selleks, et järgmisel aastal asju paremini korraldada. tahaksin eriti rõhuda siin järgmise kohtumise olulisusele, kus oleks võimalik juba teha ka äh, ülevaade sellest, kui edukad on olnud algatused kui palju on ära tehtud äh, vaesuses elavate inimeste arvu vähendamise osas Euroopa Liidus. see kõik leiab aset ju väga keerulises kontekstis, nagu me väga hästi teame ja see on otseselt seotud ka äh, just toimunud äh, aruteluga, nimelt et tuleb erilist tähelepanu pöörata äh, majanduspoliitikaga tegeledes ka kodanikele ning sotsiaalsetele küsimustele. sellega ma piirduksingi, proua esimees. Äh, suur aitäh ja suur aitäh, et te sellel konverentsil käisite meie komisjoni poolt ja suur aitäh loomulikult äh, teie suurepärase töö eest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise osas. ja mul on minu lootus on, et iga-aastasi kohtumisi ja, ja konventsioone toimub igal aastal edaspidi, sest vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on kindlasti poliitiliselt väga päevakajaline teema järgmisteks aastateks. edasi lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on ühine arutelu eh, eelarve täitmise kohta. see on heakskiidu andmine kuuele punktile ja annan sõna härra Hardile Euroopa Audiitorite Kohtust, edasi äh, härra äh, Kantasele Euroopa Komisjonist ja härra Öörile selle järgs-, järgselt, aga kõigepealt siis Euroopa Audiitorite Kohtu esindajale. suur aitäh! tutvustan ennast, minu nimi on Richard Hardi, ma olen finantsauditi osakonnast Euroopa Audiitorite Kohtu tõe, tööhõive ja sotsiaalküsimuste üksuse juht. kas saate mikrofoni lähemale tõmmata? jah, alustan uuesti. Richard Hardi, olen Euroopa Audiitorite Kohtu tööhõive ja sotsiaalküsimuste üksuse juht ja proua Sandalove, kes on samuti Euroopa Audiitorite Kohtust, on äh, kaasas ja kolleeg Sibel äh, siis äh, räägib äh, agentuuridest puutuvalt. Äh, mul on hea meel, et äh, saan kahe tuhande aasta, kümnenda aasta eelarve täitmise auditi kahe tuhande kümnenda aasta Audiitorite Koja äh, raport, mis puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitikat, energiat ja transpordiküsimusi, kaks tuhat kümme oli nelikümmend, nelikümmend üks miljonit eurot kulutati nendele valdkonnale, kolmkümmend eh, miljardit regionaalpoliitikale, eh, tööhõive ja sotsiaalküsimused seitse koma eh, kaheksa miljardit tööhõive ja sotsiaalküsimuste kulutuste äh, vallas äh, moodustab äh, üheksakümmend neli protsenti kogukulutustest allikad, mis tulevad Euroopa Sotsiaalfondist ja ülejäänud on mitte mm, erinevad meetmed, sotsiaalne dialoog, mobiilsus, EURES sotsiaalne äh, solidaarsus ja ka äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, meetmed, erinevad projektid, globaliseerumisega kohandamise fond ning inimressursi juhtimise küsimused, eriti kandidaatriikidele mm, liitumise eelselt. kaks tuhat kümme selles poliitikavaldkonnas koda kandis, viis läbi auditi me uurisime kakssada nelikümmend kolm makset, mis komisjoni poolt äh, olid tehtud, hindasime ka erinevate juhtimise ja kontrollsüsteemide äh, läbiviimist, mis puudutasid regionaalfondi ja sotsiaalfonde erinevates liikmesriikides ning vaatasime üle ka iga-aastased tegevuse aruanded äh, nende peadirektoraatide poolt, kes olid vastutavad, sealhulgas ka tööhõive peadirektoraadi poolt meie auditi põhilised tulemused eh, ühtekuuluvuspoliitika grupis eh, nägime me et, et nelikümmend üheksa protsenti Äh, maksetest äh, oli kaetud mingisuguse veamääraga ja veamäär tavapäraselt nendes poliitikates on seitse koma seitse protsenti, see on veidi kõrgem kui kahe tuhande üheksandal aastal ja see tähendab seda, et ühtekuuluvus kui selline on kõige veatõenäolisem äh, eelarverida Euroopa Liidu eelarvest mõningad eristused ka siinkohal, mis puudutab äh, sotsiaalküsimusi ja tööhõive mm, kulutusi nendes äh, auditites. Äh, rohkem kui pooled kahesaja neljakümne kolmest ähm, maksest puudutasid regionaalfondi, tööhõive küsimustes me kontrollisime kuuskümmend makset, mis olid läbi Sotsiaalfondi laekunud üheksas liikmesriigis Äh, kümme operatsiooni äh, tegevuskava. Äh, ka kuus makset, kuute makset jälgisime me, mis komisjon suunas otse erinevatesse meetmetesse, globaliseerumisega kohanemise fondi kaks, erinevate koolitusprogrammide jaoks kaks, ja erinevate teavitusprogrammide, mm, teavitusprogrammide osas ka, mis äh, tegelesid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega vastu võitlemisega kaheksateist kuuekümnest protsendist olid ka jällegi ilmnes veamäär, äh, üksteist äh, oli võimalik nendest ka mõõta konkreetselt, olgugi et veamäär tavapäraselt projektide puhul oli üsna madal Äh, äh, mitte kokkusobivuse probleeme oli siin ka, nõuetele mittevastamine, mis mm, äh, aga samas Euroopa Liidu eelarvete maksetele see mingisugune rahalises mõõdetavas väärtuses viga ei olnud. ka põhjendamata kulutused olid siin mm, mõningane probleem, need, mis ei olnud siis, ei vastanud nõuetele Äh, kas Euroopa Liidu või siseriiklikele nõuetele ja samuti kulude deklareerimine mm, oli äh, probleemiks. Äh, peatükk neli mm, räägib siin sellest Euroopa Sotsiaalfondi puudutavalt. kuus makseosa, mida me, mida me testisime, koda leidis, et komisjon on teinud kõik need maksed vastavalt kehtivatele reeglitele ja veamäära siin ka ei esinenud meie iga-aastases äh, raportis äh, peatükis neli on toodud välja, et ähm, avaliku hanke reeglite rikkumine moodustab äh, peaaegu kolmkümmend protsenti kogu ühtekuuluvuspoliitika eraldiste veamäärast. see puudutab peamiselt Regionaalfondi ja tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkond tavaliselt selles, selle probleemiga kaetud ei ole regionaalfondi osas äh, nägi äh, koda, et äh, seitsekümmend kuus saja neljakümne kuuest projektist olid veamääraga. ESF-i tavaliselt veamäär ei puuduta, kaheksateist kuuekümnest projektist või kolmkümmend protsentist kogu projektidest, mida me kontrollisime, esinesid veamääraga Äh, juhtimise kontrollisüsteeme samamoodi jälgisime liikmesriikides äh, kaks, kaheksa mm, äh, auditiametit kuuest liikmesriigis eelneval programmeerimisperioodil. audiitorid mängivad siin olulist rolli, nad väga tõhusalt on juhtinud juhtimis- ja kontrollsüsteeme ja annavad iga-aastaseid auditiraporteid, esitavad nii meile kui komisjonile kolm kaheksast ametist, keda me kontrollisime, me leidsime seal mõningaid vigu, näiteks kontrollnimekirjade küsimus, kus erinevaid maksete irregulaarsusi ei olnud kirja pandud, aga meie kontrolli tulemused on sellegipoolest rahuldavad. ja, ja kontrollkojad erinevates liikmesriikides töötavad tõhusalt samuti uurisime me äh, komisjoni mm, enda tööd ja meie kokkuvõte on, et komisjon on rahuldavalt äh, üle vaadanud ähm, kõiki eraldisi. kahe tuhande kümnenda aasta mm, äh, tegevusraportid erinevate poliitikavaldkondade mm, puhul, eriti mis puudutab tööhõivekomisjoni valdkondi, siis need tegevusraportid andsid rahuldava tulemuse Äh, meie äh, kahe tuhande kümnenda aasta raporti kohta üldiselt äh, võib teha mitmed üldised soovitused komisjonile, eriti mis puudutavad regionaalfondist ja sotsiaalfondist väljamakseid ja me soovitame abikõlbulikkust tugevamalt üle kontrollida, samamoodi finantsparandusmehhanismide kasutamist tulevikus tugevdada ja uued ettepanekud on ka tehtud uueks eelarveperioodiks, selleks et leida, kuidas äh, reegleid, eriti abikõlbulikkuse osas, äh, lihtsustada. ja äh, lõpetuseks, mm, mis puudutab eelarve rakendamisküsimusi, see on peatükis üks meie Kontrollikoja iga-aastasest raportist, siis kahe tuhande kümnendal aastal peamiselt mm, tööhõive peadirektoraat on pühendanud üks koma neli miljardit ähm, eurot äh, kahe, kuni kahe tuhande kuuenda aasta mm, eelarveperioodi programmide sulgemiseks. kaks tuhat kümme eelarveaasta äh, sotsiaalfond äh, oli kaheksakümmend kaks, kaheksa protsenti rakendusmäärast see on seotud äh, ka tööhõive mm, peadirektoraadi äh, tugevamale sekkumisele maksete peatamise osas ja et võeti ka piisavalt aega programmide sulgemiseks. Äh, siinkohal rõhutaksin ka seda, et kaheksakümmend kaheksa protsenti rakendusmäär ei ole kindlasti asi, mida me peaksime negatiivselt nägema ja lõpetuseks oluline äh, Äh, eelarveridade suurendamine on järgmiseks äh, eelarveproje-, äh, perioodiks kuni kaks tuhat kolmteist ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika osas. see ei ole mm, võib-olla ootuspärane, era-, eriti kui me vaatame eelarvetsüklit ja härra Richel viitas sellele mm, eelnevalt, kuidas endiselt on tänases eelarveperioodis rakendamine oluline ja see on kõik, mis ma tahtsin öelda. To... suur tänu ja annan härra Kantusele sõna Euroopa Komisjonist. Yes. <clears throat> Thank you, Madam Chair. jah, proua juhataja, aitäh, minu nimi on äh, Kantas ja ma olen tööhõivekomisjoni esindaja täna. tahaksin äh, kindlasti Kontrollikoda tän-, äh, tänada väga konstruktiivse lähenemise eest, äh, kahe tuhande kümnenda aasta ähm, aruande eest ning eriti just tänada, mis puudutab veamäära ja tööhõive peadirektoraadi tegevust. mis puudutab eelarve täitmist siis kahe tuhande kümnendal aastal on tööhõive peadirektoraat sada protsenti oma kohustustest rakendanud, üksteist koma kolm miljardit eurot tähendab see rahas ja rakendusmäär on olnud kaheksakümmend kaheksa protsenti, seitse koma neli miljardit eurot kokku. peamine puudujääk rakenduse osas on seotud Euroopa Sotsiaalfondiga, kus Äh, väga rangete poliitikate äh, tulemusena, mida me kahe tuhande kaheksandast aastast äh, oleme rakendanud, oleme me puuduste korral peatanud maksed teatud liikmesriikide puhul, see tähendab ka seda tegelikult, et rakendusmäär on langenud kahe tuhande kümnendal aastal, kaks tuhat üksteist, aga ma leian, on vaja siin rõhutada, et see olukord on ümber pööratud, sellepärast et äh, üks koma kaks miljardit eurot äh, eraldisi näeme me äh, regionaal- ja põllumajanduspoliitik-, äh, põllumajanduspeadirektoratide poolt. nii et kaks tuhat üksteist on siis suurenenud mm, eraldised. veel üks puudus rakenduse osas on IPA, mida on Äh, kui, kuna kandidaatriigid ei ole teinud piisavalt taotlusi maksete jaoks ja seetõttu ei ole me neid ka täita saanud, äh, nii et meie mm, rakendusmäär on seal palju madalam. Äh, nüüd Kontrollikoda nimetas siin ka veamäära, pea, neljas peatükk ühtekuuluvuspoliitika ja veamäär seitse koma seitse protsenti nendes valdkondades puudutab kogu ühtekuuluvuspoliitikat, äh, nii Euroopa Sotsiaalfondi, äh, mis oleks siin kaheksateist protsenti, äh, kogu eelarve ridadest kaks tuhat kümme, aga ka Ühtekuuluvusfond ja energia- ja transpordivaldkonna tegevused on siin kaasatud. ja ühtekuuluvuspoliitika pakett Äh, mis võeti vastu oktoobris kaks tuhat üksteist, äh, see on töödokument, mis on viimaste aastate veamäärasid äh, vaadelnud ja analüüsinud alates kaks tuhat kuus ja me oleme analüüsinud nende veamäärade tüüpe, aga samuti ka nende geograafilist paiknemist ja väga selgelt on selles töödokumendis näha, et kahe tuhande kaheksandast aastast Mm, tänu äh, maksete peatumis, peatamise range poliitika, mida meie peadirektoraat on mm, äh,, on rakendanud äh,, siis tänu sellele mm, on ka äh, olnud ähm, äh, meie, äh, meiepoolne veamäär väiksem ja seesama tendents on jätkunud ka järgnevatel aastatel üldine ühtekuuluvuspoliitika veamäär on üsna piiratud, võib öelda, kahe tuhande kaheksandal aastal äh, oli see juba nii ja kahe tuhande kümnenda aasta puhul näeme sama asja. Äh, see dokument, mis äh, okteeb, oktoobris vastu võeti ühtekuuluvuspaketi osana, mm, keskendub aga väga selgelt üldisele veamäärale, seitse EDF Mm, eelarverida kuues liikmesriigis. loomulikult äh, on äh, ka meie äh, poolsed pilootprojektid ellu viidud selleks, et selgeks teha, mm, mikspärast nii vähesed liikmesriigid on nendest, nendest eelarveridadest kasu saanud ESF-i puhul ei ole me äh, puudusi tuvastanud äh, äh, riiklikus mm, taotlustes ja oleme ka adresseerinud väga konkreetseid küsimusi, mida tehnilist abi puudutavalt, mida raportöör meie käest küsis ja erinevate operatsioonigrantide äh, kasutamist äh, ning äh, mis puudutab erinevate programmide elluviimist, aga kogu see informatsioon me oleme raportöörile selle edastanud, sest ta neid konkreetseid asju küsis mu käest. aitäh ja härra Ooril on sõna. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy igen szerencsés helyzetben vagyok. Suur tänu proua esimees, pean tunnistama, et äh, olukord on minu jaoks üsna rõõmustav, sest äh, ma ei saa siin teha muud, kui üle kinnitada seda, et kõikide peategelaste vahel toimunud dialoog oli lõppkokkuvõttes siis positiivne kahe tuhande kümnenda aasta osas. kolleegidele tahaksin anda teada järgmisest. nimelt äh, saime küs-, saime vastused kõikidele oma küsimustele. Need vastused olid ka väga põhjalikud. varematel aastatel oli see menetlus üsna pikaldane, enne kui äh, saime teha midagi konkreetset, sel aastal on olukord teistsugune. Pro-, nendes valdkondades, kus varem oli suuri probleeme, on kulutused olnud täiesti põhjendatud, nii et ma saan üle kinnitada seda, mida eh, hetk tagasi ütlesid nii Kontrollikoja kui ka komisjoni esindajad see, et me jäime kindlaks oma seisukohtadele, oli edukas lähenemine. positiivne on ka see, et ühtekuuluvus poliitika osas peeti enamiku osas äh, siiski kohustustest kinni. väga suur edasiminek äh, toimus äh, võrreldes siis varasemate aastatega. veamäär on siis seitse koma seitse protsenti, mis võib-olla meile tundub üsna suurena, aga tegelikult äh, on näha siin paranemise märke. komisjon pingutas väga selleks, et veamäär alaneks komisjon on pingutanud ka selle nimel, et liikmesriikidele paremat teavet jagada ning et oleks võimalik kõigil oma tööd siis paremini teha. tööhõive peadirektoraat soovib teha tihedamat koostööd Olafiga ja see on iseenesest loomulikult tervitatav tänu sellele koostööle ilmselt veamäär alaneb veelgi. mina esitasin küsimusi ka erinevate projektide kohta, sain ka vastused oma küsimustele. kindlasti tuleks äh, komisjonile peale käia selleks, et äh, komisjon äh, kontrolliks kõiki tegevusi meie pädevusvaldkonda käivates valdkondades ja et saaksime ka vastuse selle kohta, et miks kõiki tegevusi ellu ei rakendatud. koostöö Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel on selles osas absoluutselt vajalik. pandi paika ka konkreetsed äh, referentsmäärad Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi tarvis. tehniliste kulutuste osas äh, saime samuti rahuldavad vastused. siin on tegemist ju andmetega, mis on pärit liikmesriikides. nii et ähm, kokkuvõttes annaksime positiivse hinnangu. näeme, et jõupingutused on kandnud vilja. ja kindlasti tulen lähemal ajal välja ka konkreetsete dokumentidega ja ma olen valmis ka tegema koostööd liikmetega, kes tahavad muudatusettepanekuid esitada. jah, mul on hea meel eh, kuulda siis seda, et komisjon ütles, et sel aastal on astutud samme õiges suunas, nii et see et võib-olla siin ei ole näha mingisugust toodud, toodud edusammu, siis siiski vähemasti liigutakse õiges suunas. nüüd äh, kahekümnendal detsembril lähevad äh, need äh, muudatusettepanekud tõlkesse, kolmeteistkümnendal veebruaril heaks kiita meie komisjonis, eelarve kontrolli komisjonis kahekümne teisel, kahekümne seitsmendal märtsil ja täiskogule läheb see maikuus suur aitäh härra Hardile Kontrollikojast ja ka härra Kantusele e, Euroopa Komisjonist, minu arvates olid need ettekanded suureks abiks ja nüüd läheksime edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kaheksa Yes, I was on the right page already. <laughs> uh, right, uh, I was already on the right page, but ma olin küll õigel leheküljel, aga nüüd äh, räägime me sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamisest ja Milan Kabrnoh, palun, teil on sõna. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovol... kallid kolleegid, tahaksin teile tutvustada eh, raporti projekti sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta. Eh, määruse muutmise peamiseks eesmärgiks on see, et töötajad, kes eh, liiguvad ringi liikmesriikides, liikmesriigist liikmesriiki ja kes ei ole ilmtingimata mitte liikmesriigi kodakondsusega või vaid on ka kodakondsuseta inimesed, et siis nad alati oleksid kaetud äh, mõne riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, et neil oleksid kõik õigused ja kohustused, eesmärgiks on tagada ka see, et nad ei peaks maksma sotsiaalkindlustusmakseid kahes eri riigis korraga hetkel rikutakse kodanike õigusi, meil on kohtupraktika ka Euroopa Kohtust selle kohta. ja kindlasti on siin vaja siis äh, olukorda lihtsustada, ka peab olema lihtsam seda kõike tõlgendada ning äh, nõuetest tuleb kinni pidada jah, maksimaalne lihtsustamine on äh, vajalik, äh, kui me räägime siin äh, määrusest kaheksa, kaheksa, kolm, murd kaks tuhat neli ning üheksa, kaheksa, seitse, murd kahe tuhande üheksast ja seda järgides lähimuspõhimõtet. siin on kolm peamist probleemi. esiteks, kriteerium, mille kohaselt siis määratakse kindlaks see, kas inimene töötab suurema osa ajast ühes liikmesriigis või mitte. teiseks, asukoht või ametlik aadress, eriti mis puudutab äh, näiteks ähm, inimestele, mis, mis puudutab eriti neid inimesi, kes töötavad ähm, lennufirmadele ja nüüd kolmandaks töötuskindlustus FIE-de puhul või ka nüüd sellistel juhtudel, kui FIE-d olid kindlustatud viimases liikmesriigis, kus nad töötasid ja nüüd pöörduvad nad tagasi oma alalise elukoha äh, liikmesriiki, kuid kui seal ei ole üldse töötuskindlustussüsteemi, siis äh, mis siis saab, selleks on erinevad alternatiivsed lahendused ja seda tuleb siin veel arutada. mina tahaksin rõhutada seda, et raportöörina oli minu eesmärgiks see, et äh, oleks mõistetav lahendus nendes küsimustes, et me jõuaksime äh, hea lahenduseni esimesel lugemisel ka nõukoguga, tavaliselt see nii siis läheb selliste määrustega. esimesel detsembril jõuti üldise lähenemise osas täieliku kokkuleppeni nõukogus. komisjon vastavalt infole, mis mul on, siis komisjon nõukogu kohtumise ajal äh, andis märku sellest, et on plaanis määrus läbi vaadata kahe aasta pärast, nii et läbivaatamisklausel, kus siis tähtaeg on kaks aastat. vastavalt nõukogu poolsele üldisele lähenemisele ning tuginedes erinevate liikmesriikide algatustele, olen ma valmis tulema välja ka lisamuudatusettepanekutega milles äh, arvestataks ka läbirääkimiste tulemustega nõukogus. tahaksin variraportööridega kohtuda kümnenda jaanuari pärastlõunal, aitäh! aitäh! jah, kas keegi on nõukogust kohal? jah, palun E, dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. jah, aitäh, lugupeetud e, esinaine ning Poola eesistuja nimel tahaksin hea meelega üle kinnitada seda, mida raportöör ütles nimelt esimesel detsembril. leppisime me kokku ühises lähenemises nõukogus, mis puudutab sotsiaalkaitsesüsteemide toimimist. ning resolutsioon on edastatud äh, äh, dokumendi numbriks on seitseteist seitsekümmend kaheksa nõukogus ja tahaksin lisada, et äh, Poola eesistuja lähtepunktiks on tegelikult see, milles lepiti kokku juba Ungari eesistumise ajal. esimese aasta poole jooksul äh, vaieldi eelkõige tööta jäänud äh, FIE-de hüvitiste üle. me saatsime laiali küsimistikud ning saime rohkem teavet selle kohta, kuidas äh, toimivad töötukindlustusskeemid ja selle põhjal oli meil võimalik samuti välja tulla kompromissettepanekuga. me tunneme head meelt selle üle, et meie poolt tehtud ettepaneku alusel, millega me läksime läbirääkimistele, õnnestus meil lõpuks vastata paljude liikmesriikide soovidele ning tunneme head meelt, et suudeti jõuda üldise ühise lähenemiseni nii et seega me loodame ka, et lõplik kokkulepe saavutatakse ka Euroopa Parlamendiga neis küsimustes juba esimesel lugemisel, suur aitäh! suur aitäh selle eest ning Euroopa Komisjon, härra Taka. Uh, suur aitäh, paar sõna tausta kohta komisjoni ettepanekule. see ettepanek, seda tuleb eh, käsitleda koos ülejäänud muude muudatuse ettepanekutega. me oleme ka varasemate määrest eh, puhul sama süsteemi kasutanud eh, neliteist null kaheksa seitsekümmend üks, viis seitse üks, muud seitsekümmend kaks puhul samuti ja me oleme teinud seda iga-aastaselt ning äh, muudatusettepanekute eesmärgiks on siis see, et me arvestaksime liikmesriikide õigusloomes toimunud arengutega ja samuti äh, me tahame arvestada siis Euroopa kohtulahenditega. selle ettepaneku puhul on erakordseks see, et esimest korda äh, me räägime siin uuest määrusest ning ka rakendusmäärusest. ja tekkis olukord, kus oli vaja muuta lisasid ehm, selleks, et siis eh, arvestada liikmesriikide õiguses toimunud muutustega, samuti oli vaja väl-, paremini ära selgitada teatud mõisted, mis eh, algõigusaktides sees on, eh, nii et neid tõlgendataks kõikjal ühtselt ja samuti tahtsime siis lahti saada väikestest lünkadest, mis äh, neis kahes määruses on. tegemist on pigem tehnilist laadi menetlusega. me oleme seda teinud korduvalt ka eelmiste määruste puhul. ning tänu Poola eesistujale õnnestus meil jõuda äh, kokkuleppeni, mis on äh, sammuks äh, üldise kokkuleppe sõlmimiseni. suur aitäh, proua Saia! aivan kuten raportoija täällä jo sanoi, niin kyse on hyvin... Suur aitäh! Nagu raportöör ütles, me räägime siin tehnilistest parandustest ning ta peatus kahel kesksel küsimusel. Esmalt äh, registreeritud aadress ja teine puudutas töötuhüvitisi. kui tegemist on FIE-ga ning ta jääb tööst ilma, siis ta endiselt ja endiselt elab riigis, kus ta töötas, siis on ju igati mõistetav, et ta saab samuti töötu abiraha. kui ta aga riigist lahkub, siis sellisel juhul tuleb seda küsimust lähemalt vaadelda sellisel juhul äh, võiks olla võimalik, et ta saab endiselt töötu abiraha riigist, äh, kus ta töötas, aga kus ta enam tööturul ei osale. teine küsimus, praegu meil ei ole piisavalt aega, aga ma usun, et suudame nendele äh, tehniliste detailide osas siiski kokkuleppele jõua. suur aitäh, proua Lambert! Uh, you, much... suur aitäh, ma tervitan raportööri tööd. jah, see on tehniline, aga sellel on väga konkreetsed tagajärjed üksikisikutele ja tihtilugu äh, tuleb väga suurt tähelepanu pöörata sellistele tehnilistele küsimustele. registreeritud aadress on kindlasti üks asi, mis meile huvi pakub. seda seetõttu, et paljud meist äh, tahaksid, et siin peetakse silmas tegelikku äh, aadressi, mitte aga lihtsalt mingit postkasti, kuhu siis laekuksid äh, kus lihtsalt laekuks, laekuksid äh, hüvitised ehk siis võltsaadress. nii et äh, ja samuti tuleks vältida olukorda, kus äh, lihtsalt hakatakse paremate tingimuste nimel pidevalt ringi reisima. suur aitäh ja härra Särkas, palun. no <clears throat> un minuto, sina tahaksin siin ühe minuti selleks, et öelda raportöörile, et jah, me tuleme jaanuarikuisele koosolekule kohale, olles nüüd ära kuulanud ka nõukogu ja komisjoni ja me teame, et on olemas ühehäälne kokkulepe nõukogus ja meie fraktsioon läheb sinna äh, ideega siis heaks kiita selline liikmesriikide vaheline koostöö esimesel lugemisel, meie arvates on tegemist siin hea kompromissettepanekuga, see lahendab probleemi äh, eriti kahes põhilises küsimuses, ühelt poolt siis ähm, lennundussektori tööd, lennundussektoris töötavad inimesed ja nii-öelda piiriülesed töötajad, nii et lähme siis koosolekule kindlasti kohale eesmärgiga aidata kaasa kiirele kokkuleppele äh, esimesel lugemisel. suur aitäh, proua Oviir, palun. ja siis proua Omen-Ruiten, proua Oviir, palun. tänan, proua juhataja ka meie toetame ja näeme et need muudatused on vajalik mis sest et nad on tehnilist laadi õiguslikus mõttes või paberil kuid sisuliselt on nad inimestele väga olulised ja kui me ei arvesta et liikmesriikides on vahepeal õigusaktides toimunud muutusi ei arvesta seda et meie kodanike põhiõigus on liikumisvabadus siis tegelikult on tegemist kodanike õiguste eiramisega nii et need muudatused on vajalikud ja paraku ei ole neid võimalik teha eraldi liikmesriikides vaid selleks on euroopa liidu tasand mis muidugi ei tähenda seda et eh, liikmesriikide vastutus oma sotsiaalkindlustussüsteemide korraldamise ja rahastamise eest eh, ära kaob. aitäh! Uh, interpretation is just finished. Mrs. Omen-Ruijten. Ja, uh, dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. jah, suur aitäh. suur aitäh, ma nõustun kõigi nendega, kes ütlevad, et tegemist on tehniliste muudatustega, aga küsimused, mida need tehnilised muudatused eh, puudutavad, on väga kaugele ulatuvad. ma arvan, et me peame koos väga tähelepanelikult neid ettepanekuid vaatlema ning eriti, mis puudutab äh, seda äh, võltsaadressi. me teame, et on äh, transpordiettevõtteid, kelle töötajad, autojuhid on kirjas mõnes teises riigis, sellepärast et nende enda koduriigis see sotsiaalkindlustussüsteem on liiga kulukas. teiseks on minu jaoks probleeme ka teatud teenuste pakkumisega. me peame sellele suurt tähelepanu pöörama, kui me vaatame eh, töötu abirahasid, siis kui näiteks viie aasta jooksul on eh, keegi töötanud viis aastat kuskil ja seejärel läheb tagasi koduriiki, siis sellisel juhul peaks tal olema õigus töötu abirahale selles riigis, kus ta töötas. ma kindlasti Sariga vaatan lähemalt selle kohta tehtud muudatusettepanekuid. jah, härra raportöör. Děkuji kolegové a kolegyně za všechny příspěvky do mě. Suur aitäh ja suur aitäh äh, kõigi sõnavõttude eest, ma usun, et me oleme suutnud välja selgitada, millised on peamised punktid, mille osas me peame otsused vastu võtma ja kus me peame ühiseid huvisid kaitsma. ning tagama, et äh, need tehnilised äh, normid, mis, mis mõjutavad liikmesriikide kodanike elu, et need tehnilised normid Äh, oleksid meie huvides. me tahame ka esimesel lugemisel selle tööga lõpule jõuda, ma tahaksin, et te saaksite toetada, nii et palun toetage seda ettepanekut ja ja samuti tuleb tagada, et komisjon vaataks ettepaneku kahe aasta möödudes uuesti läbi. suur aitäh ja kuupäevad! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist jaanuar kell kaksteist kakskümmend viis ja kakskümmend kuus hääletatakse neid ning tööhõivekomisjonis võetakse need vastu kahekümne üheksandal ähm, veebruaril või esimesel märtsil ning aprillis läheb see täiskogule. nüüd läheme edasi aga hääletusega, loodetavasti on kõigil hääletuskaardid kaasas ja palun andke märku, kui ei ole. Äh, sellisel juhul siis arvestame teie hääle, hääle juurde. esimene puudutab äh, äriühingu, äriühinguid, üldjuhtimist. Uh, härra Ööri. Thank you very much. Okay, right um,. Who... hästi, kui paljudel ei ole hääletuskaarte kaasas? You can signal, Mr. palun andke märkus siis. üks ja. Move to hästi, läheme siis hääletusega edasi ning esimene hääletus äh, puudutab härra Kristenseni äh, raportit äriühingu üldjuhtimise raamistik Euroopa ettevõtetele kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, eraldi hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, hääletus on alanud esimese osa kohta. hääletus on lõppenud. Uh, 26 uh, in favor kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu, nii et heaks kiidetud. teine osa poolt. jah, neliteist hääletajat, vastuhääletajat oli ja viieteistkümnes olite siis teie ilma kaardita. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud, ei, ei Um, eh, kuus muu-, suuline muudatusettepanek raportöörilt eh, raamistiku kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, ei läinud läbi, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss ka hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud, kümnes. Vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. üksteist poolt vastu, erapooletud. tundub, et sama tulemus, aga lihtsalt kontrollime üle, igaks juhuks hääletus on alanud üheteistkümnenda muudatusettepaneku kohta. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt ja üheksateist vastu heaks kiidetud, kaksteist poolt ja vastu kontrollime selle üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. M kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Amendment kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. suuline muudatusettepanek kahekümne kolmandasse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, kakskümmend kolm. Vote is closed hääletus on läbi, kakskümmend kaks poolt, kahe, üheksateist vastu, vastu võetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, kontrollime jällegi, F, hääletus on alanud. The vote is closed. Fifteen in favor, twenty. hääletus on lõppenud, viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu. peame kontrollima kahekümne kaheksandat, kontrollime. Is... hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tundub, et sama tulemusega kontrollime jällegi. hääletus on alanud kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu langeb ära. kolmkümmend kustutusettepanek poolt, vastu. jällegi väga napp tulemus, nii et äh, kontrollime üle hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks langevad ära, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissi Ott poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kakskümmend vastu, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks on tagasi võetud, kuuskümmend kaks keeleline parandus, mis ei lähe hääletusele, kuuskümmend kolm on tagasi võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt. kontrollime kuuekümne neljandat, kontroll on alanud. Teil võib õigus olla, jah hääletus on väga pingeline, kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, nii et teil oli igati õigus. heaks kiidetud kuuskümmend viis poolt, vastu. kontrollime ka selle üle, kuuskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt vastu. kontrollime kuuekümne kuuendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu kontrollime üle, käega palun, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ülejäänud langevad ära, sellepärast et ei, siiski üks kompromiss ei läinud läbi, nii et ah, okay. right, uh, 69, 70 and kuuskümmend üheksa, seitsekümmend, seitsekümmend üks langevad ära, lõplik hääletust, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, keegi vastu ei ole, kuus erapooletut. õnnitlused härra Kristjansonile. Läheme edasi järgmise hääletuse juurde. proua Jaak Onsaari raport. ja tegemist on siis kolmandate riikide kodanike liikmesriigi sisenemise, seal elamise tingimustega ettevõtjate sisese üleviimise korral kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend, seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks ei ole vastuvõetavad ja läheme edasi kohe seitsmenda juurde, mis on kustutamise ettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kolm langeb ära, samuti seitsekümmend neli, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, langeb ära äh,, tagasi lükatud, vabandust, kompromiss B poolt, vastu, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud Ms Dar is against, so that's härra Jürgen vastu, nii et äh, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, lang-, äh, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt vastu. kontrollime üle elektrooniliselt, seitsekümmend kaheksa. The vote is closed. hääletus on sellega lõppenud kaheksateist eh, poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt. vastu. jällegi tuleb üle kontrollida, tundub, et tulemus on sama, seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. Uh, hääletus on lõppenud jah, kaheksateist poolt kakskümmend viis vastu tagasi lükatud. kompromiss B üks poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. kompromiss C poolt vastu erapooletud heaks kiidetud kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, Pole kindel, nii et kontrollime kaheksakümne seitsmenda üle. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, seitseteist vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa on kooskõlas kahekümne seitsmega poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss D, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada, äh, kustutusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu. tulemus ei ole selge, poolt käega veel, vastu. tuleb elektrooniliselt kontrollida, kolmteist hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist, kontrollime neljateistkümnendat, tundub, et läks läbi, aga kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu heaks kiidetud, viisteist poolt vastu, erapooletud sama tulemus, heaks kiidetud, sada üksteist ei ole vastuvõetav, sada kaksteist, sada kolmteist kustutuslikud poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist langeb ära esimene osa sellest sada neliteist langeb ka ära, sada viisteist poolt, vastu. tulemus ei ole selge, kes on saja viieteistkümnenda poolt, kes on selle vastu? erapooletud, jällegi pean ikka üle kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kakskümmend üks vastu, heaks kiidetud. sada kuusteist langeb ära, sada seitseteist kuni sada kakskümmend kaks ei ole vastu võetud, sada kakskümmend kolm on kustutuslik. kes on poolt? kes on vastu? tagasi lükatud Okay, sorry, we have to go back to compromise B vabandust, peame tagasi minema kompromiss B juurde. me peame sada kuuteist hääletama. Martin Kastleri muudatusettepanek üks, üks, kuus, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud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 kuni sada kolmkümmend üheksa ei ole vastu võetud ja nii edasi, kompromiss I poolt vastu. kontrollime elektrooniliselt kompromiss I, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt ja neliteist vastu, heaks kiidetud. Down to ja nüüd kompromiss L poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend neli kuni sada üheksakümmend üks ei ole vastu võetud, üks on tagasi võetud. kakskümmend neli nüüd poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle, aga tundub, et äh, heaks kiidetud hääletus on alanud. Äh, kakskümmend neli. Vote is closed. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, nii et heaks kiidetud, kaks poolt, vastu sama tulemus heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, just tegime, just hääletasime, kakskümmend kaheksa poolt, vastu heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend ei ole vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm ei ole vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus on alanud, kolmkümmend neli. Vote is closed hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend viis vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. I don't know why, but it is. ma küll ei tea, miks, aga nii ta on. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa kooskõlas, poolt, vastu, kontrollime üle, hääletus on alanud, kolmkümmend üheksa. hääletus on suletud seitseteist poolt, kakskümmend kuus vastu langeb ära, tagasi lükatud, vabandust, kolmas langeb ära. ja nüüd läheme edasi, nelikümmend, neljakümnendat hääletame poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend viis on tagasi võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime neljakümne üheksandat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, heaks kiidetud. viiskümmend poolt vastu, head, erapooletud heaks kiidetud, viiskümmend üks ei ole vastu võetav, viis poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli ei ole vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud, viiskümmend viis hääletus on lõppenud. üheksateist poolt kakskümmend neli vastu tagasi lükatud. viiskümmend kuus oli vastu võetav, kuus kustutuslik poolt vastu. vabandust, tulemus ei ole selge, näidake käega poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa langeb ära, viiskümmend üheksa samuti, kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks samuti, kuuskümmend neli ei ole vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, aga kontrollime üle elektrooniliselt kuuskümmend viis tundub, et vastu võetud, aga ma pole päris kindel, hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kuusteist vastu, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd lõplik hääletus. hääletus on alanud, lõplik hääletus. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, viis vastu, üks erapooletu. heaks kiidetud ja õnnitlused proua Jaakonsaarile. Any other business? kas on muid küsimusi, ei ole, ei usu, et oleks, seega siis lõpetame tänase koosoleku ning järgmine koosolek toimub jaanuaris ja kuupäevad on olemas ka. Ah, kakskümmend viies ja kahekümne kuues jaanuar. aitäh!